Dear colleagues. head kolleegid. I would like to open the session for point eleven, exchange of views on the Middle East peace. alustame päevakorraga üheteistkümnes punkt, äh, Lähis-Ida rahuprotsessi arvamuste vahetus. Äh, härra Gentilini, Euroopa Liidu eriesindaja äh, Lähis-Ida rahuprotsessis on meie juures kohal koos suursaadikuga, keda me ju teame. see on äh, siis Prantsuse välisministri erisaadik samas küsimuses. ja samuti äh, rahvusvaheliste suhete äh, professor New Yorgi ülikoolist samuti. ja kõik on loomulikult väga kogenud selles valdkonnas. ja me loodame, a right assessment of that what is going on. et me kuuleme siin huvitavaid arvamusi. kvartett eelmise aasta juulis äh, võttis vastu otsuse ja soovitused, kuidas Lähis-Ida rahi, rahuprotsessile edasi minna, defineeriti peamised äh, probleemid, mis praegu rahu äh, saavutamist tõketavad, asunduste laiendamine ning maad, mis on ette nähtud tulevaseks Palestiina riigiks ning kaasasektori kontrolli puudumine Palestiina ametivõimude poolt. härra Gentlini, mis on siis olnud jätkusammud, arvestades Lähis-Ida äh, kvarteti raportit ja millised on järgmised arengud? suur tänu teile, härra esimees, ütleb härra Gentilini, suurepärane võimalus on äh, koos äh, Vimonia, äh, härra Vimoni ja Belmeriga rääkida nendest teemadest praegusel ajahetkel loomulikult on palju olulisi aspekte, aga tahaksin kolmele olulisemale asjale keskenduda ja siis saan võib-olla rääkida ka, kui aega jätkub, teistest küsimustest meie arvamuste vahetuse jooksul. kõigepealt tahaksin öelda midagi selle kohta, kui tähtis on suunata meie tähelepanu veelgi rohkem kahe riigi lahendusele, veelgi rohkem kui varem. ja me peaksime hoidma avatud selle võimaluse. siis tahan lühidalt rääkida erinevatest algatustest selleks, et sinna jõuda ja te juba Lähis-Ida äh, rahuläbirääkimiste kvarteti äh, kokkuleppest rääkisite, aga äh, härra Vimu ilmselt puudutab ka Prantsusmaa lahendust või potentsiaalseid lahendusi. räägin ka sellest, mida Euroopa Liit on või saab teha ja mida juba teeb selleks, et rahuni jõuda. kahe riigi lahendus väga selgelt on Euroopa Liidu positsioon tegemist on positsiooniga, mida juba kaks poolt on taotlenud ja mida rahvusvaheline kogukond on ka heaks kinnitanud, ütlen ilmselt ilmselgelt siin, aga praegusel hetkel on oluline meie arust rõhutada seda, et kahe riigi lahendus peaks olema A ja O. praegused tendentsid võib öelda, ei ole olnud väga julgustavad. on mitmeid asju, oluline usalduse puudus on kahe poole vahel samuti on julgeolekukoostöö ja teiste äh, koostöövõimaluste vallas äh, puudujääke, aga äh, fakt on see, et mõlemad osapooled ei ole pühendunud olnud piisavalt sellele teemale. koha peal on mitmeid asjaolusid, mis praegu ei ole võtnud õiget suunda. kõrge esindaja Mogherini nädal aega tagasi ütles täiskogu ees, et olukord läänekaldal on olnud väga eh, suurte süvaanalüüside eh, arutada. olulised eh, liikumised on vajalikud mõlemalt poolt, osapooled peavad samme ette võtma. me teame olukorrast Iisraelis ja millised on tegevusvõimalused kahe riigi lahenduse loomiseks, arvestades praegust koalitsiooni Ramallas samamoodi on väga palju tähelepanu pööratud äh, ka siseküsimustele. Äh, Fatah äh, konverents leiab täna äh, alguse, vaatame, mis selgust me sealt kuuleme, aga kindlasti on teemasid, mis on olnud väga oluliselt äh, laual, regioonis on teisi kõrvetavaid küsimusi äh,, uus Ameerika Ühendriikide administratsioon äh, Äh, asub tegutsema veidi aja pärast ja see ongi meie kontekst ning sellepärast ütlen ma, et praegu on rohkem kui kunagi varem tähtis see, et me rõhutame, et tegemist on lahendusega, äh, kahe riigi lahendusega, mis on väga tähtis ning alternatiive sellele ei ole. kohtusin siin Brüsselis eile õhtul mõningate Palestiina noortega, iisraellastega samuti. tegemist oli väga olulise parlamendi initsiatiiviga ja loomulikult inimesed äh, kaotavad äh, lootuse, sest nad ei näe, et kahe riigi lahendusele jõutakse üldsegi lähemale. aga minu arust on tähtis see, et me püüame äh, kuidagi ümber pöörata need negatiivsed tendentsid, mida praegu kvartett on leidnud, hirmutamine, heidutustöö ja äh, kaasakontroll ning samuti asunduste küsimus. me peame kindlasti tegema ka midagi selleks, et inimeste elutingimusi selles piirkonnas äh, parandada. nii et me püüame, te küsisite, kuhu me oleme jõudnud esimees, aga me püüame, tõesti oluline on see, et äh, meil oleks keskendumine nendele küsimustele, et rahvusvaheline kogukond näeks neid teemasid, et arvestades julgeolekupiirangutega, Äh, liiguksid need teemad kusagilegi edasi. ja see meie arust on äh, väga oluline praegusel hetkel. oluline on see, et meil on kvarteti äh, raport Ameerika Ühendriigid, ÜRO, Venemaa ning Euroopa Liit peavad olema siia kaasatud ja oluline on ka see, et mõningad ettepanekud on tehtud, kuhu edasi minna. me räägime siin siirde protsessi sammudest, me räägime ikka sellest, et äh, peame andma rohkem äh, jõudu ja võimu palestiinlastele, aga äh, võtma arvesse ka julgeolekumuresid, mida Iisraeli pool on väljendanud. muidugi alternatiiv on siin püüda rakendada mehhanismi selle taustaks, aga küsimus ikkagi kokkuvõttes on kahe poole poliitilises tahtes ettepanek, äh, mille me oleme teinud, ei ole täiesti uus, äh, kes äh, seda teemat tunneb, teavad seda, et iisraellased ja palestiinlased omalt poolt mängivad samasuguste ettepanekutega, aga küsimus on, et kuidas nendes, selles kontekstis edasi liikuda ja kokkuvõttes on poliitilise tahte küsimus mõlemalt poolelt see, nad peavad aru saama, et see on mõlemale poolele hea nii et nii meie jaoks on kõige olulisem eh, just praegu rõhutada seda, et eh, kahe riigi lahendus on eh, ainuke võimalik lahendus ja et meie rahvusvaheline rinne oleks ühtne. mingisuguseid alternatiive siin ei ole, me võime sellest muidugi pärast rääkida, aga kui te küsite, millised on võimalikud teostatavad alternatiivsed lahendused, ma midagi väga veenvat kuulnud ei ole selles osas. kas me tahame demokraatlikku juudi Iisraeli, kas me tahame äh, oma riiklust äh, palestiinlastele, kas nende soovid ja eesmärgid on legitiimsed ja kui jah, on küsimus, äh, vastus mõlemale küsimusele, minu arust peaks see jah olema, siis ma ei näe mingisugust alternatiivi kui see, et liigume kahe riigi lahenduse poole. erinevad algatused on võetud, rääkisin juba Lähis-Ida rahukvartetist, aga ma usun tõsiselt, et regioonile peaksime eelkõige keskenduma Araabia rahualgatus on ka äh, laual ja siin peaks olema minu arust mõlemad äh, võimalused äh, olemas selleks, et kahe riigi lahenduseni jõuda. nii et veel kord, oluline on see, et regiooni osalised oleksid kaasatud. tähtis sellepärast, et kui regiooni poolt tuleb mingisugune ettepanek, mingisugune liigutus, siis see on palju olulisem ja suurema väärtusega, kui ülejäänud äh, rahvusvaheline kogukond seal midagi ette võtab. olen pidevalt olnud Jordaaniate, Saud- ja Saudidega, Araabia Liidu ja teiste osapooltega kontaktis, äh, egiptlastega samuti, nii et tähtis on edasi liikuda. ma ei näe suuri väljakutseid regioonis või ei ole niimoodi, et me oleme siin täiesti äh, ainult selle teemaga tegelemas ja me ei saa aru, et mis regioonis muidu toimub. ei, tegelikult kiireloomulisi lahendust vajavaid äh, probleeme on ka regioonis olemas, aga kui me selle asja saame laualt, siis on oluline tõke äh, eemaldatud äh, selle probleemi tõttu tekib radikaliseerumine regioonis ja, ja seda oleks võimalik niimoodi vältida nii et me peame kasutama seda hoogu, mis meil praegu on äh, kõigilt osapoolelt. loomulikult äh, algatusi on teisigi, käesoleval aastal oli mitmeid osalisi, kes ütlesid, et nad on huvitatud sellest, loomulikult USA, venelased, egiptlased, äh, Prantsuse algatusest juba rääkisid, Pierre Vimont räägib sellest lähimalt äh, ja ma tahaksin öelda, et üks selle algatuse edusamm on juba olnud see, et see on aidanud seda teemat hoida äh, väga tähtsal kohal rahvusvahelistes äh, tegevuskavades ja liikuda seega ka kahe riigi lahenduse poole. mis puudutab seda, mida Euroopa Liit teeb ja mida Euroopa Liit saab teha, siis väga oluline on see, et me keskenduksime oma võimalustele selleks, et äh, aidata sellel teemal edasi liikuda Äh, lisaks kvartetile veel, aga ikka alati koos meie rahvusvaheliste partneritega. me teeme väga palju asju koha peal. me tegelikult ei olegi rahvusvahelisi tegijaid teisi, kellel oleksid samasugused võimalused, nagu meil on. näiteks institutsioonide ülesehitamine, äh, humanitaar- ja arenguabi, koolitus, tsiviilmissioonid koha peal ning rohelise joone hoidmine, äh, see, mida tähendab kuuekümne seitsmenda aasta piir Äh, selle hoidmine ja kinnistamine, äh, ka Araabia poole lahendused, nende konventsionaliseerimine ning motivaatorite hoidmine mitmelt poolt. see eriline partnerlus, mis meil on, ma arvan, et see on väga heaks aluseks äh, mõlemad pooled kaasata ja püüda vaadata, kuidas kahe riigi lahenduse poole jõuda. Need on võimalused, mida kellelgi teisel ei ole, Euroopa Liit peab seda kasutama äh, ja kaasama ka meie rahvusvahelised partnerid eh, praegu rohkem kui kunagi varem. kahe riigi lahendusel eh, baseeruvalt ning selle alusel, mida me saame reaalselt teha, et pakkuda lisandväärtust sellele protsessile. nii et, härra esimees, nii palju tahtsingi omalt poolt öelda. jällegi, ma arvan, et eh, siin panustamine ja pühendumine on oluline, kõikide kaasamine, rahvusvaheline üldsus, uus administratsioon Ameerika Ühendriikides ning äh, eriti selleks, et rahvusvaheline kogukond oleks ühtne kahe riigi lahenduse puhul, mis äh, minu arust on ka Euroopa Liidu äh, roll järgmiste aegade jooksul. suur tänu teile! suur tänu, ütleb esimees. nüüd annaksin härra Pievi Moonile, suursaadikule, sõna. tegemist on siis konverentsiga, mida Prantsusmaa ette valmistab, äh, puudutab selle regiooni teemasid, võib-olla saaksite meile selgitada, kuidas see äh, kvarteti lahendus äh, konteksti mahutub ning ka Euroopa Liidu välispoliitika konteksti. see aitaks meid meie töös edasi, me saaksime paremini asjadest aru. Teil on sõna. Thank you um,, <clears throat> thank you, Mr Chairman. suur tänu teile, esimees ja suur aitäh, et äh, olete kutsunud mind äh, Fernando Gentilini ja professor Ben Meeriga siia teie juurde. mul on olla hea meel ja au siin teie ees, ma ei taha teie ajast väga palju äh, võtta, sellepärast et minu arust Fernando ütles juba päris palju ja ma ei taha hakata siin üle kordama neid asju, mis ta ütles. aga ma tahaksin selgitada, mida tähendab endas Prantsuse algatus ja kus me oleme praegusel hetkel jõudnud. ning Äh, mis see siis endast kujutab? Äh, seda, mida ütles Fernando, meil on vaja kahe riigi lahendusele anda võimalus ja hoog uuesti sisse. see tegelikult näitab, äh, kuidas kogu rahuprotsess on viimastel aastatel vähikäiku käinud kahe riigi lahenduse toetamine oli mõned aastad tagasi vaikimisi kõigile selge, aga praegu mitte, nii et me peame sellest ka teadlikud olema. selleks, et äh, selle teema kiireloomulisust rõhutada, tahaksin ma äh, rääkida sellest, mida ütles äh, Fernando just mõned hetked tagasi, et oluline on koostöö uue Ameerika Ühendriikide administratsiooniga. üks asi, mis on oluline aru saada, Äh, täna hommikul oli sellest ka juttu, kui rääkisime Süüria teemadest. tõsi on täna see, et äh, kui te regioonis mitmete vahendajatega kohtute, ükskõik, kas tegemist on kodanikuühingute esindajate, organisatsioonide esindajatega, erinevate poliitiliste öö, äh, osapooltega, mitte keegi täna riigi, enam ei räägi Iisraeli-Palestiina konfliktist ja Lähis-Ida rahuprotsessist praegusel hetkel räägitakse hoopis meedia ja teiste poolt Jeemenist, Liibüast, Süüriast. ning sellest, et meil on mure radikaliseerumise üle, mis siin ja seal aset leiab. aga väga vähe, et peaaegu mitte midagi ei ole öeldud Lähis-Ida rahuprotsessi kohta. ja see olukord ongi viinud meid nii kaugele, et prantslased on äh, selle algatusega välja tulnud. meile jäi mulje, et äh, praegune olukord oli väga ohtlik kõikide osapoolte huvide, huvisid arvesse võtta, võttes mitte ainult regiooni riikide jaoks, vaid ka Euroopa ja rahvusvahelise kogukonna jaoks. ja ma arvan tegelikult, et äh, status quo jätab mulje vääriti, et oleme olukorras, mis võib jätkuda samamoodi edasi ja venida ilma selleta, et äh, see oleks kuidagi ohtlik äh, ja tooks kaasa ebastabiilsust. aga ma arvan, et reaalsus äh, on hoopis midagi muud. ja see on, ongi olnud Prantsuse algatuse eesmärk, tuletada kõigile meelde, et kui me ei võta neid teemasid nii tõsiselt kui mõned aastad tagasi, siis võib tekkida järgnevate kuude ja aasta jooksul väga palju probleeme. Prantsuse algatusel on kaks eesmärki. üks, nimelt see, et kahe riigi lahendus oleks äh, rahvusvahelise tegevuse äh, päevakorras äh, ja et oleks jällegi tähtne tähtis teema, mis oleks avaliku arutelu küsimus äh, koos sellega kaasnevate algatustega ja teiseks, äh, kuna me ei taha sellega piirduda, siis äh, kahe riigi lahenduse seadmine õigetele alustele uuesti, mitte uue protsessiga alg-, alguse tegemist ei tähenda see, sest protsesse on mitmeid juba al-, alanud, aga me peaksime selle taaskäivitama sellisel moel, et see võimaldaks kahe riigi lahendust näha erinevate protsesside prisma läbi, eh, Lähis-Ida rahukvartett, eh, algatused, mille on võtnud regiooniriigid eh, või kolmandad riigid. ad hoc komisjon, mis tegeleb majandusküsimustega näiteks igas nendes foorumis peame me rõhutama kahe riigi lahenduse tähtsust ning võimaldama sellel taaselustuda. Äh, kui te olete näinud äh, kahe riigi lahenduse arvamuse küsitlusi, ükskõik, kas tegemist on küsitlustega, mis on äh, kas Iisraeli või Palestiina poolt läbi viidud, jõuavad nad tegelikult ühele järelduseni. esiteks, kahe riigi lahendust toetavad endiselt kaks kolmandikku küsitletutest nii et respondentide jaoks on kahe äh, riigi lahendus ainukene äh, tõeliselt rakendatav lahendust ja sama enamus ütleb ka seda, et tänasel päeval on see ebarealistlikuks muutunud ja seda ei ole võimalik rakendada. ning äh, seetõttu on aina naiivsem rääkida kahe riigi lahendusest kui ainukesest võimalusest, kuidas edasi minna. ja loomulikult see erisus lootuste ja reaalsuse vahel on äh, viljakas pinnas äh, meeleheiteks, kriisideks äh, ja masenduseks. ja sellepärast oleme me arvanud, et meie algatusega, et me peame tooma selle rahvusvahelise kogukonna teadvusesse tagasi, selleks et edasi liikuda. kuidas me oleme seda teinud? meie algatus on võib-olla veidike teistsugune nendest algatustest, mida oleme näinud minevikus. sest me ei püüa iga hinna eest kahe osapoole vahel otseseid läbirääkimisi avada, praegusel hetkel ei ole selle jaoks õige aeg ning äh, mõlema osapoole sundimine läbirääkimiste laua taha ei oleks äh, lõppkokkuvõttes väga produktiivne. meie ei püüa siin mitte jalgratast leiutada, mitmeid äh, ideid, põhimõtteid ja protsesse on juba olemas ja praegu ei ole väga suurt vajadust äh, dubleerida kuidagi olemasolevaid struktuure või mõtteid. me ei äh, püüa ka iga hinna eest äh, kellelegi lahendust peale suruda. koha peal on kahe poole vahel olemas edusammud, me teame, et uus Ameerika Ühendriikide administratsioon hakkab peatselt tegutsema ja neil on vaja aega selleks, et otsustada, kuidas nad tahavad edasi minna teised kolleegid äh, tahaksid ka võib-olla äh, midagi teha, nii et me ei püüa kellelegi midagi peale suruda. aga me tahame seda, et äh, osapooled saaksid aru, et me peame pöörama tähelepanu veel kord nendele teemadele. ja kolmas element on see, et me ei püüa olla Äh, siin üksiküritajad, me oleme öelnud, äh, kui on teised osapooled, kes tahavad äh, selle protsessiga liituda, pakkuda välja uusi ideid või muuta midagi muud, palun. me oleme oma algatuse siis teinud, et hoog sisse puhuda uuesti kahe riigi lahendusele. Venemaa, Egiptus ja ametist lahkuv USA administratsioon äh, Äh, on tulnud sellega kaasa. väga hea äh, kvarteti raport on välja tulnud, mis on olnud väga kasulik äh, meile kõigile. ja isegi praegusel hetkel on Palestiina poolt algatus, et minna edasi ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga, mis puudutab asundusi. nii et veel üks kord, meie algatuse eesmärk ei olnud kindlasti takistada teisi tegutsemast, Mm, praegu on muidugi oluline see, et me tegeleksime väga koordineeritult, aga me ei näe probleeme selles osas, et teised partnerid äh, võiksid äh, või, või ei tohiks äh, ka liituda. milline on siis lõpplahendus? juunis Pariisis oleme selle kohtumise korraldanud meie algatuse raames lõppkonverentsi korraldame aasta lõpupoole, praegu olemegi sinna hetke jõudnud. me ei ole veel kuupäevaid paika pannud. aga enne äh, jõulupuhkusi võiks aset leida. muidugi väga raske on leida sellisel ajahetkel alati mm, head kuupäeva, aga mõtleme selle üle. ja selle konverentsi eesmärk äh, on kolm asja. esiteks Eh, tugev poliitiline pühendumus kõikide osapoolte vahel, eh, seda just kahe riigi lahendusele. ning põhimõtted, mis eh, kahe riigi lahenduse aluseks on. põhimõtted, suunised, viited ja deklaratsioonid, mis on juba kuuekümne seitsmendast aastast ikka ja jälle vastu võetud ükskõik, kas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonid või teised dokumendid, ka Lähis-Ida rahukvarteti eh, teekaart, väga olulised eh, dokumendid eh, toona. James Bakeri riigisekretäri kutsekiri Madridi konverentsile ja nii edasi ja nii edasi nii et enne konverentsi töötame nende kallal niimoodi, et me saaksime hea tugeva aluse äh, mis kõigile meelde tuletab äh, neid olulisi algatusi, mis juba tehtud. ja muidugi viide Araabia rahu algatusele. Äh, Araabia aru algatus on, rahualgatus on jõudnud täna ummikusse ja küsimus on, kas me võiksime äh, ka siin võib-olla sellele algatusele uue elu sisse puhuda, sest see võimaldab teha teatud kompromissi tuua arusaamat üksteisele lähemale osapoolte puhul, eh, seda just regiooni riikide hulgas. ja meil on vaja leida võimalus, kuidas sellega edasi minna, ilma et me kummaltki poolt paluksime, et eh, ükski osapool oleks eh, valmis järeleandmiste, teeks järeleandmisi, milleks nad valmis ei ole. aga meil oleks siis võimalik kord veel Araabia rahualgatuse Äh, hoog sisse anda, kahe tuhande teisest aastast on see pärit äh, ja sellest ajast on ta olnud äh, ruumis, aga mitte midagi ei ole juhtunud sellele järgnevalt. teiseks on meie jaoks oluline seada õiged tingimused läbi praktiliste konkreetsete ettepanekute, mille saaks esitada, mis võimaldaksid ka luua õige keskkonna, õige tausta, mis võimaldaks kahe Äh, riigi lahendusel uuesti esile tungida ja jõuda uue hooni. majandusareng, kuidas me saaksime sellega äh, koostööd teha, kuidas saaksime partneritega koostööd teha, et rahvusvaheline kogukond oleks äh, silmapaistev nendes küsimustes, aitaksime tugevdada majanduskeskkonda, mis võimaldaks liikuda edasi. ja praegusel hetkel peaksite te olema ka teadlikud sellest, et me räägime Palestiina majandusolukorrast. me ei ole ummikusse seal jõudnud vaid me näeme äh, riigivõla küsimustes, kasvu küsimustes, tööhõive küsimustes seda, et äh, kõik need näitajad teevad praegu vähikäiku. ja äh, seda on vaja muuta samuti on oluline vaadata, kuidas me saaksime aidata äh, Palestiina ametivõimudel oma haldussuutlikkust äh, parendada. siin on juba väga palju rahvusvahelist äh, toetust, aga kuidas oleks see rohkem fokusseeritud ja vastaks Palestiina poole tõsistele vajadustele? ning töötame ka meie Palestiina partneritega väga tihedalt koos. niimoodi, et nad tunnevad, et nad reaalselt ka vastutavad selle protsessi eest ning oluline on ka äh, mõlemalt poolelt äh, hoogustada avalikku debatti nii Palestiina kui Iisraeli poolelt põhjuselt, mida ma juba varem äh, mainisin vabakonna organisatsioonid mõlemalt poolelt on kahe riigi lahendusse usu kaotamas ja meil on vaja neid aidata ja panustada sellesse, et avalik debatt hoogustuks ja et usaldusküsimused paraneksid ja kolmas äh, lahendus äh, või äh, võimalus, mida me ootame sellelt konverentsilt, on jätkusammude loomine selle ettevõtmise jaoks. et need osapooled, kes on huvitatud rahuprotsessist, ükskõik kas siis ÜRO Julgeolekunõukogu kvartett, meie olulised partnerid, uus Ameerika Ühendriikide administratsioon, Äh, Vene pool ja teised äh, saaksid liituda selle protsessiga, võtaksid võib-olla isegi üle selle algatuse Prantsusmaalt äh, ja liiguksid sellega edasi. niimoodi, et kahe riigi lahendus oleks <laughs> ilmselt radari ekraanidel kõigil ees jälle. kui te vaatate neid debatte, mis koha peal on esile kerkinud, näete, et praegusel hetkel on tegemist kõige olulisema teemaga ja kõige suurema väljakutsega samal ajal. kui me suudaksime selle kahe riigi lahenduse jällegi jalgadele aidata, oleks võimalik ka see, et rahuprotsess liiguks energilisemalt edasi. minu poolt kõik, esimees. suur tänu ja sõna saab nüüd äh, doktor Ben Mier. härra Mier, te olete viimased kakskümmend viis aastat arenguid järginud selles piirkonnas ja te olete näinud nii palju lootuskiiri, aga sama palju ilmselt ka tunnistanud lüüasaamisi. suur tänu, härra esimees! minu jaoks on suur äh, au äh, olla siin härra Gentilini ja härra Vimontiga koos äh, ma olen äh, rohkem kui paar korda juba kohtunud nende härrastega ja ma hindan väga kõrgelt äh, seda, mida nad on äh, alati öelnud ja olen nõus mitmete punktidega, mis on esile tulnud täna ja ka varem. aga astuksin korraks sammu tagasi ja tuleksin tagasi kahe riigi lahenduse juurde, miks me üldse räägime kahe riigi lahendusest võimaliku, ainsa võimaliku lahendusena. selle aluseks on üks oluline põhimõte, kaas, kooselamine, Palestiina ja Iisrael, meeldib selle neile või mitte, mõlemad on olemas, elavad teineteise kõrval ja peavad teineteise kõrval elama nii parimatel kui ka halvimatel aegadel. ehk teisisõnu, kui kahe riigi lahendust ei leida, siis äh, on täiesti täiesti võimatu, et nad teineteise kõrval saavad eksisteerida. Iisrael ei suuda lõpmatuseni oma asundusi seal hoida ja kuivõrd mõlemad pooled peavad lihtsalt kuidagi omavahel toime tulema, tuleb leida kahe riigi lahendus. kuid samas tuleb esitada ka küsimus, et miks nüüd viiskümmend aastat juba, kuuekümne seitsmendast aastast, tegelikult juba seitsekümmend aastat, pole öö, jõutud kokkuleppele siis poolte vahel see on põhimõtteline küsimus, mis peab saama vastuse, see ongi kõige lihtsam ja kõige öö, ähm, olulisem küsimus ja ma vastaksin sellele äh, kaheti. kõigepealt praegused tingimused Lähis-Idas. minu seisukoht on, et igasugused jõupingutused Iisraeli-Palestiina vaheliste läbirääkimiste käivitamine täna kõik jõupingutused tuua nad täna läbirääkimiste laua taha Äh, päädivad ebaeduga, miks? sest et olukord on väga keeruline. Iisraeli valitsus täna minu meelest ei ole pühendunud kahe riigi lahenduse leidmisele. vaadakem Iisraeli valitsuse tänast koosseisu, on ministreid, kes avalikkuse ees on selgelt äh, öelnud, et lõpp tuleb teha üldse sellele kahe riigi lahenduse mõttele ja Iisrael peaks lihtsalt konkreetsemalt äh, siis lääne kalda annekteerima. ei ole mitte mingisugust tõelist soovi kahe riigi lahendus äh, jalule seada Iisraeli valitsuses. teiseks vaatame, kes on Iisraelis opositsioonis. tegelikult praegu Iisraelis ei ole tõhusat poliitilist opositsiooni, kes võiks praegu või pärast aastat kaks tuhat üheksateist esitada tõelised väljakutsed uuele valitsusele, kui praeguse valitsuse mandaat läbi saab. nii et me räägime, et järjest rohkem ja rohkem liigutakse poliitilises mõttes Iisraelis tsentrisse või parem tsentrisse ja see on poliitiline tõke, mis tuleb eh, ületada kahe riigi lahenduseks. ja teiseks, Araabia riigid Araabia, Araabia riigid, kuigi nad tahaksid ka selle konflikti lõppu näha, on nendel endal probleeme väga palju ja nad on kimpus oma sisejulgeolekuga. Pärsia lahe riigid, Saudi Araabia ja teised on pidevas kontaktis Iisraeli riigiga, sest et nende seisukoht on, et Iisrael on nendele kaitseks Iraani ja teiste ees. ja nende meelest ei ole põhjust neid asju ka kuidagi suruda, sest et nende jaoks on praegu kasulikum, et see Palestiina-Iisraeli teema on kusagil seal taustal, sest neil on äh, pakilisemaid probleeme ja nad ei ole seega ka valmis äh, kuidagi äh, suruma seda protsessi edasi. ja vaadake Pali-, Palestiina omavalitsust ja tõesti tuleb öelda, et täna ei ole Palestiina omavalitsuses sellist liidrit, kes suudaks sellised järeleandmised läbi suruda, mis on kokkuleppe saavutamiseks vajalikud. Palestiina omavalitsus on täpselt sama killustanud äh, kui, äh, kui Iisraeli pool, Hamas, äh, Fatah, nad ei tea, kuidas see konflikt lahendada ja ei ole oodata mitte mingisuguseid samme, paljutõotavaid samme Palestiina omavalitsuse poolt ja viimane märkus, millest ma tegelikult oleks või, võib-olla pidanud alustama, uue administratsiooni seisukoht. praegune vabandust, uus president, kes paari nädala pärast tuleb võimule, ei oma konkreetset positsiooni. me ei tea, mida Trump kavatseb äh, ette võtta Palestiina Iisraeli konflikti puhul, aga üks asi on selge, president Trump ei liitu ühegi protsessiga, mida kindlasti ei päädi edu, nii et ta kavatseb olla väga ettevaatlik äh, enne kui ta üldse midagi hakkab tegema, peab ta olema veendunud, et teda saadab edu aga nüüd vahepeal ilmselt äh, teeb ta täpselt samamoodi nagu tema eelkäijad, ta toetab Iisraeli vankumatult ja seda ei tohi unustada. kui me tahame Iisraeli-Palestiina konflikti äh, lõpetamisealased läbirääkimised elustada, tuleb enne äh, tagada see, et ameeriklaste toetus oleks garanteeritud. ilma ameeriklaste toetuseta see protsess seda suunda ei võta, nagu meie tahaksime, et ta võtaks aga veel üks märkus, mis ma tahaksin teha, on võib-olla isegi, et kõige olulisem ja millest on vähe räägitud. nimelt Iisraeli-Palestiina konflikti psühholoogiline mõõde. me peame aru saama sellest, et äh, mis iganes praktilisi samme me kaalume selle protsessi edasiviimiseks, on meil psühholoogilisi takistusi mis teevad mõlemale osapoolele võimatuks vajalike järeleandmiste tegemine, kuigi nad teavad ja saavad väga hästi aru, et need järeleandmised tuleb teha. ja seega on küsimus, kuidas ajaloolist narratiivi muuta kuidas äh, ümber käia usunarratiiviga, kuidas ideoloogiaga. mõlemal poolel on inimesed äh, pandud mõtlema teistmoodi nad ei ole täna valmis tegema neid vajalikke järeleandmisi, sest kogu aeg on neile öeldud midagi muud. on kogu aeg öeldud, et äh, ei tule kokkulepet, Iisrael on öelnud, et Jeruusalemm jääb äh, igaveseks ajaks äh, Iisraeli äh, riigi pealinnaks, Palestiinal on öeldud, et õigus tagasipöördumiseks tagatakse inimestele on süstitud sisse mõtteviis, et asjad on nii ja enne kui ei hakata seda mentaliteeti muutma, enne kui ei hakata rahvale rääkima midagi muud, ei ole võimalik saavutada mitte midagi, vaatamata jõupingutustest, mis iganes me ka ette võtaksime. mina seega teeksin ettepaneku, et enne kui läbirääkimised taas käima lükata, peame me mõtlema lepitusprotsessile, minu meelest on see sine qua non, vältimatu eeltingimus igasugusele lepitusprotsess äh,, igale rahuläbirääkimisele. kõigepealt tuleb usaldus taastada. täna ei ole võimalik rääkida usaldusest kahe osapoole vahel, tuleb konkreetsed sammud astuda inimestevahelistes suhetes, riikidevahelistes suhetes, et see ebausk kaoks osapoolte vahel teiseks, mõlemad pooled tunnevad enda, ennast väga ebakindlalt igasugune lepitusprotsess peab keskenduma sellele, et kuidas Iisrael saaks tunda ennast turvalisemalt, kuidas Palestiina saaks tunda ennast turvalisemalt. see ebaturvalisuse ja ohutunne pidurdab neid selles protsessis edasi minema. ja kolmas punkt, millest tuleb rääkida, illusioonid, illusioonid, mis on äh, nii äh, mõnel iis-, äh, mõnedel Iisraeli kodanikel ja ja, ja, ja Palestiinas rahva seas. mõlemal pool on need inimesed, kes ütlevad, et see maa on meie ja meie ei loobu sellest. ja me peame kasutama neid mõlemaid veendunud osapooli selleks, et veenda, et ei ole võimalik, et nad kõik saavad, mis nad tahavad ja sellepärast tulebki lepitusprotsess käivitada ja lepitusprotsess minu meelest tähendab kolme asja. kõigepealt inimestevahelised tegevused. väga äh, lai tegevuste skaala oleks vajalik, täna mul aega ei ole, et nendest täpsemalt rääkida, aga kui olete huvitatud, siis räägin, millised need sammud võiksid olla. teine samm lepituses peaks olema see, et praegused valitsused võiksid astuda konkreetseid samme selleks, et pingeid äh, lõdvendada. nii Iisraeli kui ka Palestiina valitsus, näiteid on jällegi palju, samme, mis oleksid võimalikud ilma konkreetsete järeleandmiste tegem-, konkreetseid järeleandmisi tegemata. ja kolmas punkt on see, tuleb rääkida, milline poliitiline raamistik tuleb luua selles lepitusprotsessis. ja selleks läheb vähemalt kaks aastat ja Araabia rahualgatus on minu meelest see raamistik, mis äh, äh, peab äh, saama üldraamistikuks tervele rahuprotsessile, sest et kõik algatused minu meelest, mis ei taga Araabia riikide täisosalust, kukuvad läbi. on väga palju neid, kes niimoodi arvavad, et kvartett peab lahendused leidma või vähemalt suure osa lahendustest. mina isiklikult arvan, et kui me tahame tõesti kuhugi jõuda, siis tuleb hakata mõtlema teistmoodi. ja tuleb äh, Araabia rahualgatus äh, taaselustada ja selles mõttes äh, võiks Euroopa Liidu ja konkreetsemalt Prantsusmaa algatust väga olulist rolli mängida. tuleksin nüüd aga selle Prantsusmaa algatuse juurde. mina isiklikult arvan, et see on väga tähtis, et see käivitataks, rakendataks ja need eesmärgid täidetaks. küsimus on nüüd selles, millal ja millises kontekstis? härra Vimon, kavatsused on muidugi õilsad, ta tahaks näha konverentsi kokkukutsumist paari nädala pärast mina arvan aga, et kui me tahame tõesti selle konverentsi vahetult enne jõule kokku kutsuda, teadmata, mis saab Trumpist äh, ja mis ta ette võtab, oleks minu meelest äh, meie eesmärkidele vastu töötab meil on rohkem aega vaja sellise konverentsi ettevalmistamiseks. mina olen täiesti veendunud, et Prantsusmaa algatus, mida toetab Euroopa Liit, peab öö, äh, läbi minema. me peame vältima iga hinnaga läbikukkumist, sest et kui see asi läbi kukub, on väga raske jälle neid läbirääkimisi öö, äh, käivitada. Äh, ja ma arvan, et öö, et sellist läbikukkumist me ei saa endale lubada nüüd edasi, mis peaks siis olema konverentsil äh, päevakorras? Prantsusmaa on keskendunud protsessile. ehk teisisõnu, mis saab järgmise kahe aasta jooksul? mina arvan, et Trumpi meeskond ei kavatse keskenduda äh, praegu alguses küll mõnda aega veel äh, Palestiina-Iisraeli konfliktile, Trumpil on palju pakilisemaid probleeme tema vaatevinklist ja nii kaua, kui äh, Äh, Palestiina-Iisraeli konflikt ei muutu põletavaks tema jaoks, jätab ta selle kõrvale. see annab aga võimaluse Euroopa Liidule äh, kasutada ära Prantsuse algatust ja neid perioode ja seda perioodi, poolteist, kaks aastat, kus Trump ilmselt midagi ei tee. seda aega tuleks kasutada selleks, et sillutada tee Äh, kahe poole tõsiseltvõetavateks läbirääkimisteks ja sellepärast on kriitilise tähtsusega Euroopa Liidu ja Prantsusmaa tegevus. Nad peavad endale selle rolli võtma, peavad ette valmistama tingimused, et öö, äh, nii-öelda päris läbirääkimisteks ja sellepärast on see Prantsuse algatus väga oluline. kuid see eeldab teatud samme ettevalmistusel. tooksin nendest ainult mõned välja jõupingutusi tuleks teha selleks, et Iisrael toetaks Araabia rahualgatust. see oleks suur samm edasi, Netanyahu on juba öelnud, et mõned selle algatuse elemendid on talle meeltmööda. tuleks veenda Hamasi ka võtma omaks see Araabia rahualgatus Katar, Türgi ja teised, kellel on väga head suhted Hamasiga, võiksid olla meie liitlasteks, nemad võiksid selgitada Hamasile, miks selline suund on vajalik. sest et äh, nende unelm Iisrael hävitada lihtsalt mitte kunagi ei realiseeru, vähemalt lähiajal kindlasti mitte niikaua kui Hamas ja teised äärmuslikud grupid nõuavad Iisraeli hävitamist, mängivad nad tegelikult äh, tsentrist paremal olevate Iisrael, iisraelastele kätte, nad täiesti õigustatavalt esivad küsimuse, et miks meie peaksime järeleandmisi tegema, kui teine pool tahab meid ärritada ja meid äh, maha tappa. nii et äh, poliitilisel tasandil on väga palju tööd veel teha Euroopa Liidu poolt ja Prantsusmaa poolt selleks, et tee sillutada valitsuste ja valitsuste, rahva ja rahva vaheliste suhete arendamiseks ja tuleb leida raamistik, mida toetab rahvusvaheline üldsus, konkreetsemalt äh, Araabia riigid. tuleb Iisrael kaasata kindlasti Hamas ja siis on võib-olla võimalus käivitada protsess, kus mõlemad pooled võivad maha istuda ja läbirääkimisi pidada. nüüd tänase ja olukorra vahel, mis on välja kujunenud kahe aasta pärast, me ei tea, mis juhtub aga Palestiina ja Iisrael praeguses äh, konstellatsioonis ei suuda ja ei ole valmis tegema järeleandmisi, mis on vajalikud protsessi edasiviimiseks. ja seega tuleb hakata mõtlema täiesti teistmoodi. kuidas seda Prantsuse algatust kasutada edukalt, vahendina selleks, et äh, kui ollakse valmis järeleandmisi tegema, oleks ettevalmistav töö tehtud ja praegu tegelikult on meie ees äh, suurepärane võimalus, arvestades olukorda Ameerika Ühendriikides, arvestades olukorda praegu Lähis-Idas, kumbki pool ei ole valmis järele andma. ja see tähendab seda, et Prantsusmaa ja Euroopa Liit peaksid praegu selle protsessi nimel ettevalmistavat tööd tegema. ja kui pooleteist aasta, kahe aasta pärast on moment küps, äh, võetakse võib-olla Iisraeli ja Palestiina poolt Eh, ka neid kavasid rohkem kuulda. võib-olla nad on valmis siis eh, kaasa mõtlema sellele, et miks kahe riigi lahendus on ainus praktiline lahendus, mis mõlemad turvab, see annab Iisraelile eh, lõppturvalisuse ja aitab täita Palestiina püüdlused, sest et Palestiina on ära teeninud vaba demokraatliku riigi, mis rahumeelselt elab Iisraeliga kõrvuti. see ei ole mitte mingisugune unelm, see on täiesti realiseeritav kuid äh, selleks peab olema meil konkreetne tegevuskava. selleks, et see protsess edasi liiguks ja me ei peaks lihtsalt äh, unistama, et need inimesed lihtsalt tulevad läbirääkimiste laua taha ja hakkavad läbi rääkima. me teame, miks Obamal ei õnnestunud kaks korda neid läbirääkimisi edukalt lõpetada, miks varem ei ole see õnnestunud, sellepärast et kumbki osapool, ei Iisrael ega Palestiina ega ka Ameerika Ühendriigid pole tegelikult mõelnud korralikult järele selle üle, et kuidas rahva meelsust muuta, kuidas rahvas panna mõtlema läbirääkimiste vajalikkuse osas ja et äh, kuidas panna nad mõtlema, et teine osapool on nende partner, kes tagab ka nende turvalisuse. see peaks olema meie eesmärk, ma olen veendunud, et see on võimalik, kuid nii kaua ainult, kuni me kujundame väga konkreetse ja väga äh, delikaatse raamistiku selle jaoks. suur tänu, proua Kalniete saab esimesena sõna. suur tänu, härra esimees. Äh, ma näen, et äh, kahe kõneleja, äh, saadik Gentilini ja professor Ben Meeri jutu vahel on suur lõhe härra Gentilini, teie rõhutasite, kui olulise, kui oluline on rahuprotsessi jaoks Ameerika Ühendriikide kohalolek. teisalt äh, professor Ben Meir, teie ütlesite, et Ameerika Ühendriikide praegune äh, areenilt eemalolek administratsiooni vahetumise pärast on tegelikult võimaluseks Euroopa Liidu jaoks, võimaluseks Euroopal mängida Äh, otsustavat rolli. arvestades aga kogu senist, mis on toimunud ja meie senist kogemust, ma oleksin skeptiline. ja minu küsimus mõlemale. millised on teie prognoosid, võib-olla prognoos ei ole siin õige sõna, selles osas, mida Trump kavatseb Lähis-Idas ette võtta? ja mis saab kahe riigi lahendusest? härra Panjou. suur tänu teile, esimees. kõigepealt äh, suur tänu äh, lugupeetud äh, esinejatele nende ettekannete eest, mida on alati hea kuulata siin Välisasjade komisjonil. ajastus on väga oluline paar nädalat pärast Prantsuse algatuse väljakuulutamist ning mõned nädalad pärast seda, kui Donald Trump valiti Ameerika Ühendriikide president ja sellega seoses tekkis rahvusvahelisel tasandil väga ebakindel olukord. President, esimees Brock vastas meie taotlusele selline arutelu korraldada väga positiivselt ja tegi selle korraldusarutelu väga kiiresti viimane aasta on väga sümboolne olnud, kaks tuhat seitseteist võetakse, äh, tähistatakse Balfouri deklaratsiooni kahekümnendat aastapäeva, viiskümmend aastat möödub äh, saja neljakümne teise resolutsiooni vastuvõtmist, nii et kahe tuhande seitsmeteistkümnes aasta on äh, äärmiselt sümboolne, mis minu meelest tähendab seda, et meil peaks olema konkreetseid lahendusi samuti välja pakkuda teisest küljest äh, pärast seda, kui Donald Trump valiti Ameerika presidendiks, äh, et võib tähendada seda, et teatud võimalused läbi, libisevad meil sõrmeotsadest ära, samas on see, tähendada uusi võimalusi Euroopa jaoks, juhul kui Ameerika Ühendriigid ei äh, ole valmis panustama selle konflikti lõpetamisse, see tähendab, et vastutus langeb veelgi enam eurooplaste peale ja oleme seda juba öeldud, see on väga hea teha praeguse Prantsuse algatuse äh, Eh, järel. ning eh, kõige olulisem nii palestiinlaste kui, eh, kui iisraellaste jaoks on vaja tegelikult liidreid, seda ei ole nii, ei Maavas ega Netanyahu. meil oleks vaja sellist valitsust, kes sooviks tõesti lahenduse leida ja selleks on vaja, et osapooled istuks läbirääkimiste laua ümber ja seda meenutas äh, väga õigesti ka Raumberg. kuidas äh, oleks võimalik edasi tegutseda, edasi arendada Prantsuse algatust Euroopa Liidu poolt, kuidas, äh, mida teha selleks, et täita poliitilise liidrite puuduses tekkivat tühikut. teiseks, teine küsimus kahe riigi lahendus äh, tundub äh, olevat väga ambitsioonikas äh, poliitiline eesmärk, eriti võttes arvesse, et koloniseerimine nõrgestab praktiliselt iga päev võimaluse Palestiina riigi loomiseks. viimane raport oli selles osas üsnagi selgesõnaline, aga kuidas Euroopa Liit võiks olukorda mõjutada, et koloniseerimine lõpeks, kuidas oleks võimalik Äh, lahendada äh, olukord kahe riigi loomisega ja äh, kuidas lõpetada koloniseerimisprotsess, eriti pärast komisjoni poolt vastu võetud jäätist eelmise aasta veebruarist. Prantsusmaa soovib korraldada konverentsi ning selle temaatika on võtmetähtsusega ja küsimus on nüüd selles, kas Iisrael soovib sinna tulla või mitte, sest teame, et äh, härra Netanyahu on juba äh, suure survel, kas võiksite selle kohta midagi täpsemat öelda? Äh, härra Netanyahu kohale tulemise kohta või siis mitte saabumise kohta ning raha, rahuprotsess sõltub väga mitmest faktorist, kuid kõige olulisem on saada kõik äh, osapooled äh, ümber ühe laua istuma. praegu tundub, et teatud araabia riigid äh, suure vastumeelsusega soovivad seda algatust edasi arendada, kas võiksite öelda midagi selle kohta, kuidas oleks võimalik kaasata Aas-, Araabia riigi ja Iisraeli, see on tsentraalse tähtsusega, sest kui me oleme võimelised seda tegema, siis on eh, väga, siis on see väga eh, positiivse tähtsusega ja see aitaks vaigistada kõige radikaalsemaid eh, osapooli nii Iisraelis kui ka Palestiinas. nüüd saab sõna härra Jurek suur tänu! peame mõtlema kogu aeg äh, rahu peale ja seda sellepärast, et äh, olukord, äh, püsiva konflikti olukord ei ole kellegi jaoks elujõuline. Iisraeli riik ju sündis selleks, et juudi rahvale rahu pakkuda ja praegune olukord on täiesti väljakannatamatu Iisraeli juudi kogukonnale ning ka musulmaani ja araabia Äh, kogukonna täpselt samamoodi. Äh, kahe riigi lahenduse perspektiiv või on vaja edasi kanda. olukord on ka kristlastest vähemustele ohtlik Araabia maailmas praegu. ainult töörahu suunas äh, võib saavutada tulemuse, et rahuks on reaalselt ka tingimused loodud. aga praegu tundub, et me oleme liiga kõige halvema viisi ja tee vahet valinud. me oleme rahvusvahelistanud selle teema. me püüame Palestiina ja Araabia osapooli veenda selles, et kõik on korras, et äh, üks on teise jaoks usaldusväärne partner. me räägime sellest, et üksikud Iisraeli ministrid peavad rääkima kahe riigi lahenduse suunas, aga me ei näe samas seda, mis toimub äh, Gaza äh, sektoris. Hamas on ju seal äh, niiditõmbajaks. Gaza sektor on poliitiline organ ning võim Gaza sektoris ei pea silmas inimõigusi. see ei pea silmas vähemusi selle ühiskonna iseenda sees. aga me ei räägi sellest praktiliselt üldse mitte. kujutagem ette, et Palestiina riiki hakatakse rajama. juba alates sellest sünnihetkest saab olema tegemist nurjunud riigiga. keegi võiks öelda, et ma ise argumenteerin omaenda hüpoteesi vastu Eh, tegelikult ei ole see õige. meie peame Palestiina ja Araabia poolele teadlikuks tegema ja ütlema, mida neil tõeliselt vaja on. Neil on vaja tõsiselt demokraatlikku lahendust ja neil on vaja kindlasti esindatust ühiskonnas, nad peavad olema usaldusväärsed. selleks, et eh, saaks Äh, rajada ja alal hoida sotsiaalset rahu. kordan veel kord, selle küsimuse rahvusvahelistumine loob valeillusiooni, et meil on kaks usaldusväärset partnerit, kes äh, püsivalt rahu hoida suudavad, see ei ole aga õige. rahu pühal maal on võimalik ainult vastastikuse mõistmise läbi loomulikult, rahvusvaheline eh, kogukond ja selle arvamus on samuti oluline. aga see ei tohiks olla siin eh, peamiseks, sest eh, me praegu ühise rahule kuidagi lähemale ei jõua, aitäh uh,. Thank you and suur tänu ja nüüd proua Valgmans, teil on nüüd sõna. Dank u wel mevrouw de voorzitter en dank jullie excellente sprekers voor deze tänu ja suur tänu suurepäraste sõnavõtjate, suurepärastele sõnavõtjatele suurepäraste ettekannete eest, mitte kõik ei olnud siin head uudised äh, ja ei andnud positiivset visiooni tulevikust. mul on konkreetsed küsimused. eelmisel nädalal toimus Strasbourgis arutelu proua Mogheriniga ja saime talle esitada küsimusi äh, ja ta korja-, ta vastas paljugi sellist, mis täna äh, paneeli esinejad samuti ütlesid. küsimus on nüüd selles, mida teha projektidega, mis äh, rahastati, mille ehitamist rahastati Euroopa fondidega, mis on nüüdseks hävitatud. oleme seda küsimust korduvalt tõstatanud. tegemist on taristuprojektidega, mis hävitati, peame saatma Iisraeli selge äh, sõnumi, et kui äh, need hävitatakse, siis äh, tuleks äh, need Iisraeli poolt kinni maksta. ja teiseks äh, on rahualgatusi väga palju ja läbirääkimised toimuvad praegu, kuid edusamme on väga raske tuvastada otseselt, kas Euroopa liit peaks äh, võib-olla andma äh, proua Mogherinile suurema rolli mängida, äh, kasutades, andes talle suuremaid vahendeid ja võimalusi, sest kogu see asi on kestnud juba väga kaua ja kaks tuhat kuusteist on probleem endiselt olemas. annan nüüd sõna härra Georgiule. Thank you, Mrs Chairwoman suur tänu teile, proua esimees. ma kaldun arvama, et äh, see, mis me siin teeme, on, on lihtsalt ilukirjandus. kuid äh, see ei aita isegi paneelis kuidagi kuskile edasi. tahaksin tänada Prantsusmaa esindajat tema ettepaneku eest, aga olen ar-, nõus selle professoriga, kes äh, ütleb, et me valmistame seda liialt vara ette äh, ja võib-olla tuleks see pisut edasi lükata. kas on siin kedagi, kas võiks olla siin keegi, kes on piisavalt julge, kes väidaks, et Iisrael ei tahagi mingisugust äh, lahendust, eriti pärast seda, kui Ameerikas valiti presidendiks Donald Trump. Nad tunnevad, et, et nad soovivad, et parem oleks liikuda samas suunas edasi, hävitades maju, lammutades maju, peletades kodudest tuhandeid palestiinlasi. hiljuti tuhat viissada inimest peletati nende kodudest ja seda selleks, et luua uusi kolooniaid äh, aladel, kus elasid enne palestiinlased. isegi Euroopa raha eest äh, ehitatud äh, hooneid on hävitatud ja nende on asendatud iisraellaste jaoks loodud kolooniatega ning äh, minu meelest ei ole ainsatki sellist võimu kogu maailmas. ma ei ütle, et äh, toetatakse Iisraeli valitsust, et nad läheks, äh, et nad läheks edasi suunas, kus nad on juba aastaid läinud. võib-olla Türgi suudab mõjutada Hamasi äh, kuidas selles osas, kuidas edasi tegutseda, kas te ei näe, et isegi Türgi ja saab lõpuks, läheb lõpuks Hamasi kontrolli alla. kuidas äh, saame loota, et nad Hamasile häid, head nõu andaks? ja kuna te öö, äh, öö, äh, ütlete, Hamas tegutseb Iisraeli hävitamise nimel, siis ei ole mitte mingisugust lahendust, aga öö, palun kuulake seda, ma olen nõus sellega, et Hamas äh, teeb seda ja teist, aga aga samas iisraellased tegutsevad palestiinlaste vastu ja tegutsevad palestiinlaste hävitamise nimel ja veel nüüd panen mõned sõnad, ütleb kõneleja ei ole olemas mingisugust alalist lahendust, tuleb meeles pidada seda, et iisraellaste rünnaku äh, ajal äh, Gaza sektoris nad äh, tapsid kolm tuhat inimest kahe kuu jooksul. peate meeles pidama seda, et sellesama aja vältel sünnitasid Palestiina naised samal arvu Palestiina beebisid. ja nüüd saab sõna härra Düran. suur tänu, proua esimees, suur tänu nende sõnavõttude eest, mis olid ühest küljest huvitavad, teisest küljest pettumust tekitavad, eriti selles osas, mis puudutab Euroopa Liidu tegevust loomulikult äh, on siin igasuguseid geopoliitilisi analüüse, te selgitasite väga hästi, väga äh, mõnikord lühidalt selle kohta, mis toimub koha peal, kuid ma tahaksin tulla tagasi Euroopa Liidu võimekuse juurde, sest oleme siin Euroopa Parlamendis, ma tahaksin tulla äh, selle juurde, kuidas Euroopa Liit saaks konkreetselt tegutseda teatud küsimustes meie sõnavõttudes, siinsetes sõnavõttudes kuulsin, et äh, peab olema võimalik rahuprotsessi parandada. mul on selline tunne, võib-olla ma eksin ja te võite mulle seda näidata, sellisel juhul olen ma väga õnnelik, et, et Euroopa Liidu partnerite ehk siis äh, Iisraeli valitsuse ja teiste vastasrääkijate äh, sooviks ei ole lihtsalt äh, jätta lihtsalt head muljet Euroopa Liidule väga paljudes küsimustes. mõtlen siin näiteks äh, äh, Iisraeli kolooniate suhtes ning samuti ka nende toodete suhtes, mis on toodetud Iisraeli kolooniates. kas Euroopa Parlamendis, Euroopa Liidus kahe tuhande viieteistkümnendal aastal näiteks äh, E, meenutasime, et tooted, mis on e, toodetud Iisraeli kolooniates, ei tohi sattuda Euroopa turule, ilma et neid e, seal, see pole vastavalt sellisele värvitud, märgistatud. sest need kolooniad pole rahvusvahelises õiguses vastavalt tunnistatud ja nad ei saa olla normaalne vabakaubanduse osa Iisraeli, Palestiina, Euroopa vahel ning mu esimene küsimus oligi, Euroopa Komisjon on see, kes Euroopa aluslepingut eh, ja nende elu, elu rakendamist eh, kontrollib. ja loomulikult eh, ma tean, et te, te keelete väga energiliselt selle küsimusega, aga nüüd selles küsimuses, kas Euroopa Liit konkreetselt on tegelenud eh, sellega, et Iisraeli kolooniatest pärit tooteid vastavalt sildistatakse, milline on tulemus. teame, et Prantsusmaal võib, sa võib endiselt osta veini, mis on toodetud Judeamaal või Samaarias. see ei ole vastavalt, eh, see ei ole kooskõlas ÜRO poolt vastu võetud resolutsiooniga. teiseks, te teate, et äh, hävitustöö, mida tehakse praegu Palestiinas, äh, hävitatakse kas kooli, koole, mänguväljakuid, veetsisterne, äh, me teame, et vähemalt osa neist korraldab Euroopa äh,, Iisrael. kas Euroopa Liit soovib, et Iisrael lihtsalt finants äh,, finantsiliselt äh, maksab, maksab lihtsalt kinni need hävitustööd või äh, või on, vaatame lihtsalt äh, miks me või siis miks me ei pea kinni selle nimele neid summasid, mis on tekitatud, äh, et kompenseerida kahjusid, mis sellise hävitustööga on tekitatud. ning Prantsusmaa välisminister äh, teatas, et Palestiina riigi tunnistamine peaks äh, olema otseses seoses sellega, kas eh, Iisrael, kas Iisraeli tunnistavad teised riigid, juhul kui Iisrael ei eh, soovi laua taha istuda, kas Prantsuse valitsus, eh, Prantsuse valitsus kavatseb, kavatseb täita lubadust, mille nende kunagine välisminister andis. suur tänu. ja nüüd palun härra, annan, annan sõna härra Taktussonile. suur tänu teile. mul on kaks küsimust. üritan rääkida lühidalt. esimene küsimus äh, on härra Jumunile. Äh, vastavalt äh, sellele, mida ütleb Palestiina avaliku arvamusuurimise keskus kõigest kolmkümmend kolm protsenti palestiinlastest toetab valitsuse seisukohta, mis äh, toetab Prantsuse algatust äh, ja väga vähesed arvavad, et see tuleks äh, vastust palestiinlastele, palestiinlaste vajadustele, võttes arvesse, et mõlem-, mõlemalt poolt pole näidatud üles, kummaski, kumbki pool pole näidanud üles eriliselt e-, entusiasmi selle algatuse suhtes, kuidas sellesse suhtute. teiseks, president Mahmud Abbas on korduvalt keeldunud taaskäivitada kahepoolseid rahuläbirääkimisi Iisraeliga, isegi kui eh, Iisraeli peaminister kutsus teda üles eh, eeltingimusteta läbirääkimisi käivitama. härra Netanyahu näitab üles valmisolekut tulla Ramallasse ja eh, rääkida Palestiina parlamendi ees ja kutsudes üles härra Abbasi, et tema pöörduks Iisraeli parlamendi suhtes. kuidas Euroopa Liit, Euroopa Komisjon äh, kui suurim äh, doonor Palestiina omavalitsusele. Äh, kuidas me saame veenda palestiinlasi, et nad läheks tagasi läbirääkimiste laua taha, aitäh. ja nüüd annan sõna härra Frondile. suur tänu, proua esimees meil oli eile väga tore õhtusöök eh, noorte Iisraeli ja Palestiina poliitikutega ja eh, selgelt oli tunda, et isegi kui nad istuvad samas ruumis, on nende vahel eh, terved ookeanid ja sellepärast on väga oluline, et me taastame usalduse äh, sest leppimine on kõige olulisem teema, nagu ütles üks eelkõneleja. ja tuleksin nüüd selle juurde, eh, mida, tuleksin küsimuse juurde, eh, kaks Ameerika presidenti, üks oli Jimmy Carter, kes täna kirjutas New York Timesis pöördudes praeguse Ameerika valitsuselt, Barack Obama valitsuselt, et ta, et ta tunnist-, tunnustaks äh, Palestiina riiki, nagu seda paljud teised riigid on juba teinud. ma tahaksin teada, kas enam või keegi teine võiks seda kommenteerida ja kas see oleks teostatav äh, järgmise paari nädala jooksul, enne kui Donald Trump presidendiks saab. ja ma olen nõus sellega, et me ei tea midagi Donald Trumpist ega Lähis-Ida poliitikast, me ei tea temast mitte midagi. et seni on ta öelnud seda, et iisraellased on vägevad tüübid, vägevad tüübid. ma olen nende kõigiga kohtunud, see on vägev riik ja see on tõesti väga vägev riik, aga peale selle ei äh, ole tema äh, sõnadest midagi võimalik läbi lugeda kui ta ütles, et äh, tema väimees äh, Jared Kushner oleks äh, oivaline mm, kandidaat töötamaks Lähis-Ida rahu saavutamise nimel ja ma tahaksin teada, kas see on taas üks neist pentsikutest ideedest, millega Donald Trump aeg-ajalt lagedale tuleb või on Äh, sellel mingisuguseid piire võimalik panna. suur tänu ja nüüd saab sõna härra Van Orden. suur tänu teile. teised kõnelejad rääkisid sellest, et Ameerika Ühendriikidel äh, Ameerika Ühendriikide äh, pole, tulevase käitumise kohta on raske midagi arvata seoses presidendi valitsusega ja sama võib öelda ka võimaliku presidendivalimiste tulemuse kohta Prantsusmaal, nii et ma ei tea, eh, kui, kuidas me e-, edasi tegutseda saame. kas on mõtet mõttetute žestide peale aega raisata või soovime tõesti, et meist ka mingit kasu oleks? erinevalt eh, mõnede kolleegide poolt välja öeldud mõtetest ah, ma ei äh, Eh, arva, et ükski riik sooviks rohkem rahu, kui seda soovib Iisrael. Nad soovivad rahu, julgeolekut ja vabadust. Netanyahu näiteks soovib kahe riigi lahendust. palun pidagem seda meeles. Iisraelist lahkusid Gaza sektoritest. Eh, Gazat juhib aga terroriorganisatsioon, nii et Gaza elanikel ei ole mingisugust vabadust Hamasi kontrolli all pidage meeles, et eh, Iisrael on oma alguspäevadest peale pideval rünnaku all olnud juba kuuskümmend üheksa aastat pärast seda, kui ÜRO ta lõi, eh, on teda pidevalt eh, rünnatud ja see on väga väike ja väga haavatav riik. me peame ka seda meeles pidama. Euroopa Liit soovib meeleheitlikult Äh, teha endast äh, olulise tegija maailma äh, areenil, kuid selle asemel võib-olla ma, ma peaks kasutama seda või mõnu või mõjuvõi, mis teil vähegi on, et palestiinlased hakkaks liigutama, sest meie oleme nende suurimad doonorid ja mis me vastu saame selle eest millist poliitilist mõju meil on nende üle, mitte mingisugust. me ei näe seal mitte mingisuguseid edusamme. peame nad tagasi saama äh, läbirääkimislaua taha ja suurte žesti asemel võib-olla peaks keskenduma väiksematele asjadele, näiteks äh, näiteks parandada piiriületuspunktide olukorda, piiri, kiirendada piiriületust äh, Lääne, Jordanile ja Lääne-Karda ja Gaza sektori vahel. sellest äh, on äh, räägitud ja Euroopa abi oleks sel puhul väga kasulik. Euroopa Liidust võiks olla abi selle asemel, et äh, mingisuguseid võltse lootusi tekitada selle kohta, kui oluline on Euroopa Liit rahvusvahelisel tasandil. me teame, et ainus võimalus lahendusi leida on kahepoolsed läbirääkimised palestiinlaste ja iisraellaste vahel ja peame tegema kõike, mida suudame, et äh, aidata ja äh, mitte luua võlelootusi. aitäh ja nüüd annan äh, sõna härra Voigelile. suur tänu. kardan, et panelistidel on pärast arutelu selge, et miks Euroopa Liit ei saa mingit rolli mängida rahuprotsessis Lähis-Idas? meie seisukohad lähevad diameetriliselt lahku ja räägime siin erinevat keelt. küsimuses ei ole Iisraeli riigi tunnustamine või küsimus, kas Iisraeli riigil on õigus eksisteerida turvaliselt oma riigi piirides ja äh, hukka mõista igaüks, kes soovib seda riigi hä hävitada. see suhtumine on väga vajalik ja see on kahtlemata Euroopasse igasuguse äh, vaidluselt väljas. peame mõtlema nüüd selle peale, kuidas äh, saaksime seda protsessi äh, muuta, sest protsess on ta praegu ainult sõnaliselt. Eh, sest praegusel hetkel ei ole rahuprotsessist ega rahust eh, jälgegi. nii et eh, ma tahaksin esitada mõningaid küsimusi. on huvitav täheldada, et kui me räägime Iisraeli-Palestiina suhetest ja sellest, et kahe riigi lahendus muutub lihtsalt äh, kune, kujutelmaks. me ei räägi vahenditest, mis on olemas ja kättesaadavad ja mille abil võiks Euroopa isegi mingisugust rolli mängida. kõigepealt, eh, nagu seda professor siin ütles, on prantslaste algatus, araablaste rahualgatus ja eelkõige ka on olemas rahvusvaheline õigus ja eh, rahvusvaheline õigus ja humani, rahvusvaheline humanitaarõigus annab meile vahendeid. kui jääme eh, rahvusvahelise õiguse juurde, siis eh, saab ilmselgeks, et Iisrael mitte ainult ei ole ainus demokraatlik riik selles piirkonnas, vaid äh, see on ka ainus riik, kus rikutakse demokraatlikke reegleid ja seda väga rängalt. teiste kohtlemine, palestiinlaste kohtlemine eh, kui ka kaheksasada last, kes on vangistatud, pluss viis tuhat eh, arreteeritud mis administratiivse aresti abil arreteeritud, mis on absoluutselt aktsepteerimatu ja nii edasi ja nii edasi, nii et äh, rääkigem selgelt. on võimalik olla Iisraeli sõber ja samas tõstatada need küsimused. vastasel korral ei ole võimalik meil midagi muuta. täna ma jõudis minuni informatsioon, mida ma teiega nüüd jagan. Äh, kirjas proua Mogherinile äh, grupp vabaühendusi saada nende ja teie tähelepanu, juhtida tähelepanu sellele, et eelmisel aastal äh, Law Train, käivitati Law Traini projekt ja seda toetati Euroopa rahaga ja eesmärgiks äh, on äh, jagada küsitlustehnikat erinevates riikidega, et võidelda paremini rahvusvahelise kuritegevuse vastu. seda koordineeritub, koordineerib üks Iisraeli ülikool ja seal osaleb Euroopa julgeolekuminister. samuti osaleb Belgia justiitsminister, justiitsministeerium Belgias ja Hispaanias, Portugalis, Hispaanias. ja see projekt räägib ju iseenda eest, sest, sest küsitlustehnikad Iisraelis, me teame, teame neist midagi ja palestiinlased teavad sellest veelgi rohkem. kuidas on võimalik sellisel äh, nendel tingimustel sellistes projektides osaleda, nagu midagi poleks juhtunud, aitäh. Mr Lopez. suur tänu teile, proua esimees. arvan, et äh, enam-vähem kõik on nõus sellega, et see konflikt on aina juurdunum äh, ja äh, peale selle on rahvusvaheline üldsus selle juba unustanud ja päevakorrast maha kandnud. ilmselge on see, et eh, põhilised eh, liigrid, kes eh, on protsessi kaasatud, ei ole valmis ohvreid tuua, selle, selliseid ohvreid tuua, mida oleks vaja lahenduse leidmiseks. kui vaatame kahe tuhande kuuenda aastani tagasi, pole mitte mingisuguseid tõsiseltvõetavaid muudatusi toimunud si. siis esitas riigisekretär ja oma, riigisekretär Kerri Ratas oma, esitas hiljuti oma ettepanekud, aga midagi muutunud ei ole muutunud ei ole. kõigepealt, kuidas jõuda läbirääkimisteni, kui e-, eelnõudmised on osalistel erinevad, ühed nõuavad kahepoolseid e, kohtumisi e, ja iisraelslased nõuavad Palestiin, ameeriklaste kohalolekut no,. ühed nõuavad, et räägitakse okupatsioonist äh, ja piiridest, äh, kuidas seda küsimust lahendada, sest äh, viimastel aastatel oleme tegelenud, näinud, et see on nagu sein ees. kõik räägivad sellest, et Euroopa Liit soovib mõjusamaks muutuda. ja ei, erinevate arvamustega saadikud arvavad, et Euroopa mõjuvõim peaks suurenema piirkonnas, aga kuidas seda teha? kas meil on selleks vahendid näiteks turge Iisraeli toodetele, aga kuidas on võimalik oma mõjujõudu suurendada? kolmandaks küsimus puudutab kahe riigi lahendust. kas arvate, et tõesti on mingisugune hetk, kus see praktilistel või põhjustel on, muutub võimaluseks, võttes arvesse, kui killustatud on Palestiina territoorium, kolooniad, põletatud maapoliitika. kas te tõesti arvate, et sellistel tingimustel on võimalik äh, koha peal sellist lahendust sisse viia. ja lõpetuseks on mõningad elemendid, et kas on selliseid elemente, et tekib palestiinlaste vaheline leppimine, kui see on võimalik, siis see peaks olema hea võimalus rahuprotsessi edasi viia. Kristjan uh, uh, Preda, floor is yours. suur tänu, Kristjan Preda, palun. suur tänu proua esimees, ma tahtsin öelda, et me tegelikult juba eelmisel nädalal täiskogul rääkisime sellest asjast ja mulle tundub, et äh, äh, tegemist on déjà vu'ga, me kõigest sellest juba rääkisime, me tegime ettepaneku asjast rääkida kõigepealt väliskomisjonis ja mind alati kurvastab isiklikult see, et millise entusiasmiga see mõte otsed läbirääkimised äh, leiavad vastupan-, leiavad vastupanu teatud kolleegide seas. mina arvan küll, et tuleb äh, toetada ilma tingimusteta läbirääkimiste mõtet, sest et muidu äh, peetaksegi ainult kõnesid üksteise järgi, mis äh, stigmatiseerivad üht või teist, aitäh! Euh, suur tänu, Kristjan! ja nüüd teeme nii, et kõik kolm panelisti võiksid vastata nendele kommentaaridele ja küsimustele. ütleksin, et teil on kõneaega viis kuni eh, seitse minutit, panen kella tiksuma. ja alustaksin eh, siis tagantpoolt. Eh, doktor Ben Veer võiks olla esimene, kes vastaks siis kolleeg Vimo ja härra Gentlini lõpetuseks. Thank you so much um.... suur tänu küsimus selle kohta, kas me saame ennustada kuidagi, mida teeb president Trump? ma arvan, et mingisuguseid ennustusi pole mõtet teha, mis puudutab Iisraeli ja Palestiina konflikti, siis äh, võiksime teha siin ettepaneku, et president Trump toetab Iisraeli riiki. minu arvam-, teadmiste kohaselt äh, usub ta kahe riigi lahendusse, aga praegu ei ole mingisugust tegevuskava ega strateegiat. Äh, selles uues administratsioonis äh, protsessiga edasi minna. ja sellepärast ütleksin ma, et tegemist on täiesti asendamatu osapool, kui me räägime Palestiina-Iisraeli konfliktist ja selle lahendusest ka Ameerika Ühendriigid ei ole praegu tõhusalt kaasatud ja nüüd on uus võimalus valmistada ette kontekst selliseks, et aasta või poole pärast oleks kaks osapoolt valmis rohkem kuulama üksteist, mõtlema selle peale, milliseid järeleandmisi on võimalik teha ja nad oleksid ka valmis seda tegema reaalselt ma arvan, me peaksime mõtlema kindlasti Iisraeli peale riigina ja selle valitsuse peale. olen nõus härra Vimoga, et kõik küsitlused näitavad iisraellaste ja, ja palestiinlaste hulgas, et enamik inimestest toetab kahe riigi lahendust, aga valitsus seda ei toeta. ja mul on julgust öelda, et ma ei usu, et praegune Iisraeli valitsus või praegune Palestiina ametivõim on valmis tegema selliseid samme tagasi, mis on vajalikud selleks, et kokkuleppele jõuda. kui Netanyahu teeb jõupingutusi selles suunas, siis valitsus laguneks, laguneks koos järgmisel päeval, sellepärast et koalitsioonivalitsused nõuavad, liikmed nõuavad äh, läänekalda suhtes hoopis teistsugust poliitikat kui ma räägin Hamasist ja äh, seoses Türgiga, siis Hamas peab ja, ja peaks olema igasuguse rahuprotsessi osa. ja illusioon on mõelda siin, rääkida sellest, et palestiinlastega on võimalik äh, kokkuleppele jõuda ja Hamasi ignoreerida täielikult. Hamas äh, ütleb avalikult äh, Iisraeli hävitamise kohta, aga nad teavad, et nad, Iisrael on ja jääb ja kusagile ei lähe ja et nad peavad kaaseksisteerima. aga riigid, kes mõjutavad äh, Türgit, Katari, Hamasi ja teisi, võivad äh, alustada Hamasiga läbirääkimisi niimoodi, et äh, nad oleksid valmis alla neelama seda reaalset olukorda, mis täna valitseb. Araabia rahualgatus võiks selleks tõukeks olla. ja muidugi arutelud selles teemavaldkonnas võivad jätkuda igavesti ja palju võib veel öelda aga põhimõtteliselt äh, peab see paika, mida ma ütlesin. ja need, kes on Hamasiga ja Türgiga olnud äh, kontaktis, mina olen, siis äh, kuulen ikka jälle sedasama asja, et see kõik on võimalik. me võime muidugi lugeda üles kõik need äh, vääriti tegemised, mida kumbki osapool on teinud, iisraellased ei ole olnud muidugi süüta lõpuni eh, palestiinlaste suhtes ja vastupidi samuti. mõlemad osapooled on teinud kohutavaid eh, vigu viimase viiekümne aasta jooksul ja vigade tegemine jätkub ja me võime siin nüüd mõelda, eh, kelle peale rohkem näpuga näidata, aga üks asi on selge. Ah, okupatsioon kui selline ei saa kesta, see peab lõppema ja kuidas seda lõpetada. me peame mõtlema kõikide elemente peale, mida me oleme arutanud ja siin ongi äh, kõige raskem osa. Prantsuse algatus äh, kohalolu osas ma ei usu, et rahvusvaheline konverents, kus Iisraeli ja palestiinlaste esindajad ei ole kohal, on kuidagi tõhus. ajaküsimus veel eraldi. igal juhul sellisel konverentsil on vaja iisraelaste ja palestiinlaste osavõttu. Netanyahu ei tule äh, kohale, kui ta tunneb, et ta saab survestada kuidagi selle konverentsi käigus. tuleb talle öelda selgelt, et konverents on uue protsessi algus, lepitusprotsessi algus et konverentsi käigus äh, ei pea nad äh, olulisi äh, küsimusi tagasi andma, aga oluline on tuua inimesed lähemale üksteisele, et usaldust toetada, et pehmendada seda tunnet, et puudub julgeolek ja pehmendada seda tunnet, et teine pool surub ennast kõvemini peale. see kõik on vajalik. ja selles osas ma arvan, et Prantsuse konverents ei ole väga edukas Eh, mis puudutab president Obama Palestiina riigi tunnustamist, enne kui ta ametist lahkub, ma arvan, et see ei ole väga hea eh, soovitus, sest see ei muuda konkreetseid fakte ja asjaolusid koha peal. see mängib ainult eh, Iisraeli ekstremistide kätte trumbid ja ei ole mingisugust äh, tugevat mehhanismi, et Iisrael äh, oleks sellega päri, siis tuleb äh, lavale Trump ja ütleb, et mina niimoodi küll ei, edasi ei toimiks. nii et lihtsalt ettepanek teha, et Obama peaks riiki tunnustama ja et see mõjutab oluliselt arenguid edaspidi, see on minu arust illusioon ma arvan, et äh, Prantsuse ja ÜRO algatused ei saa äh, jätkuda selles vaimus, et Iisraeli ja Palestiina vahel jääb kõik nii, nagu praegu see on. vaja on mingisugust uut faasi, vaja on uuesti äh, saada aru sellest, et reaalselt eksisteerivad teatud asjad, millega peab toime tulema, meil on vaja protsessi, lepitusprotsessi selleks, et aeglustada eh, pidevat eh, faktide muutmist eh, ja tableerimist koha peal, kus, mis viib lõppkokkuvõttes poliitilise kokkuleppe ja kahe riigi lahenduse võimatuks. selge minu poolt kõik. suur tänu teile. ja nüüd härra Vimo, palun vastan küsimustele, mis mulle esitati. esiteks konverentsi kohta. ja seda, kas Iisraeli valitsus osaleb äh, või mitte, härra Barnio küsis ilmselt seda küsimust siiamaani mitte ja nad on öelnud tegelikult, et algselt peale ei ole nad olnud rahul meie algatusega ja nüüd, kui me räägime lõppkonverentsist, siis nad ütlesid, et nemad ei plaani osaleda. ja loomulikult oleme seda reaktsiooni tähele pannud ja vaatame, kuidas minna edasi meie konverentsiga ning samal ajal äh, vältida seda, mida ütles äh, professor Ben Meer, äh, nimelt konverentsi, kus kas üks osapool või mõlemad ei oleks kohal. see oleks väga tasakaalust väljas. püüame leida võimaluse, kuidas siin edasi minna tahaksin rõhutada seda, et äh, nii nagu ütles professor Benmea just äsja, tegemist ei ole konverentsiga, mille eesmärk on survestada ühte või teist poolt. et muuta selle, see olukord väga vastuoluliseks. me tuletame lihtsalt meelde mõningaid fakte ja põhimõtteid, äh, millele rahuprotsess juba algselt rajaneb. ning need, kes on tõrksad olnud osalema neile me ütleme, et me praegu näeme ju tendentse, mis lähevad täiesti vales suunas. Need on praegusel hetkel tegelikult vajalikud, sest meie arust kahe riigi põhimõte on aina eemale kõigite tähelepanu alt kadumas. teine küsimus, mis mulle Eh, esitati, oli Palestiina poole toetus. siin ma võin vähemalt öelda, et kui rahvusvahelisel ainult, rahvusvahelisel areenil on ainult üks partner, kes on toetanud eh, Prantsuse algatust juba algusest peale, on olnud see Palestiina riik. Nemad on öelnud, et eh, ne-, et meie toetame teid. võib-olla isegi on neil liiga kõrged lootused selle suhtes ning siin me saame vaadata, kas rahva erinevaid arvamusküsitlusi või muid signaale Palestiina ametivõimude ja liidrite poolt on tulnud vähemalt äh, väga selge sõnum. ja seda peame ka arvestama. ja siin äh, härra Ben-Meer äh, rääkis ajastusest, soovitas meil konverents edasi lükata ja paremat ajastust äh, otsida. mina ise arvan, et ajastuse osas ei ole mingisugust head lahendust, kas me teeme äh, seda enne või pärast seda, kui president Trump on ametisse asunud. siin on head ja vead mõlemal poolel. me peame lihtsalt vaatama, et valitsus tuleks kaasa nende tegevustega oluline on meelde tuletada seda, et kui me edasi lükkame eh, seda küsimust ja uus administratsioon vajub eh, lisaaega asjade üle mõtlemiseks, me ei räägi siin mõnest kuust, vaid pikemast eh, ajaraamist. ja siis professor Ben Meer ütles, et meil on vaja lepitust ja ettevalmistust äh, mitme aasta jooksul minu arust on vaja just pigem äh, niivõrd kiiresti tegutseda kui võimalik. siis äh, rahualgatus, jah, oli ka Prantsuse algatuse ajal käigus, aga Prantsuse valitsus rõhutas, et kui see algatus kukub läbi, siis mõtleme riigi, Isra-, Palestiina riigi tunnustamise peale. ja üks olulisi aspekte, mis sellest välja koorus, oli see, et paljud partnerid olid valmis meid toetama. aga neil olid mõningad reservatsioonid. et kas mitte ei lähe nad kaasa algatusega, mis võimaldaks eh, mingil hetkel eh, hakata tunnustama Äh, Palestiina riiki. ja kuna meie partnerid tundsid ebamugavalt ennast selles olukorras, siis nad otsustasid, et lükkame selle edasi. küsimus selle kohta, kas tunnustada Palestiina riiki või mitte, äh, selles osas peab otsustama äh, Prantsuse valitsus, küsimus on suveräänsuses ja seetõttu ei pea see olema seotud algatusega, kus me püüame niivõrd palju partnereid rahvusvahelisest kogukonnast kaasata kui võimalik viimane asi ja sellega ma lõpetan, ütleb kõneleja. me kuulsime, et me ei peaks äh, kogu seda temaatikat rahvusvahelistama ja mõtle, peaksime mõtlema pigem otse äh, läbirääkimiste peale. meie oleme ka otseste läbirääkimiste poolt, ärge saage valesti aru, see on kogu algatuse eesmärk, et mõlemad osapooled saaksid läbirääkimiste laua taha tagasi tulla, et otsesteks läbirääkimisteks oleks jälle mingisugune võimalus nii et äh, kaks asja ei ole omavahel vastuolus, vaid pigem vastupidi, toetavad üksteist. ja siis rahvusvahelisustamine. tulles tagasi professori äh, avalduse juurde kooseksisteerimisest, jah, see on fakt ja me peame sellega toime tulema sama lugu puudutab ka rahvusvahelist dimensiooni. kui te vaatate näiteks äh, abiandjaid, kes Palestiina osa toetab, kes kaubandussuhte rajab äh, Iisraeliga, aitab nende uurimisprogrammidele kaasa ja nii edasi, rahvusvaheline kogukond on see Euroopa Liit, Ameerika Ühendriigid, äh, Venemaa ja nii edasi. nii et tugev ja otsene huvi on rahu jalule seadmiseks sest kokkuvõttes on meie enda stabiilsus ja julgeolek ka kaalul. nii et teatud äh, müüri rajamine äh, piirkonna olukorra ja rahvusvaheliste osaliste vahel, äh, ühed on sees ja teised on väljas, minu arust on see vastupidine reaalsusega, mis, mida me täna koha peal näeme. suur tänu, härra Vimo ja nüüd härra Gentilini, palun suur tänu, proua esimees ja suur tänu esitatud küsimuste ja märkuste eest. ja üritan siis mulle esitatutele vastata. kõigepealt Ameerika Ühendriikide roll ja Euroopa Liidu roll äh, Ameerika Ühendriikidega suhetes. Teie, proua esimees, oma küsimuses viitasite teatavale lahkhelile meie seisukohtades. kõigepealt ma tahtsin öelda seda, et minu meelest Euroopa Liit oleks palju tugevam, kui ta tegutseb koos rahvusvaheliste partneritega. minu meelest see on oluline punkt tugevam oleks Euroopa Liit eh, ka siis eh, võimendajana ja tõesti küsimus ongi selles, et kui suur võimendi me oleme. üheskoos oleksime me kindlasti tugevamad, see võib-olla on iseenesestmõistetav teie jaoks, aga mitte kõigi jaoks. Eh, ja sellest ei tohi, seda ei tohiks unustada ja sellepärast me olemegi nii palju investeerinud kvarteti töösse see on ka põhjus, miks me oleme väga palju tööd teinud oma seisukohtade väljaarendamisega ja, ja tahame lähtuda alati nõukogu järeldustest näiteks. nüüd Ameerika juhtkond, nagu ütlesid kolleegi, ma olen nõus sellega, mida ütlesid kolleegid, käisin ka ise eelmisel nädalal Washingtonis, aga palju targemaks ei saanud. üks on selge, et Euroopa Liidu huvides on uue administratsiooniga suhted luua miks, sest et üheskoos oleme me tugevamad ja üheskoos on meil võimalik neid asju ka kuhugi edasi viia. Äh, minu meelest on see oluline koha peal äh, meie oleme oma partneriga alati üritanud koostööd teha ja see on ka meile edu, edukaks kujunenud, see koostöö, ja kui me asju võtame ette üheskoos, siis me tavaliselt ka saavutame selle, mille me eesmärgiks seadnud. nüüd veel küsimused ähm, kahe osapoole valmisolek läbirääkimisi pidada. üks poos, üks pool küll pakub äh, välja ko kohtusaamisi ja, ja teine pool keeldub sellest ja mis on Euroopa Liidu roll. ma tahtsin ühte asja rõhutada, millele on juba viidatud. minu meelest mitte keegi ei saa kogu selles loos äh, kumbagi osapoolt äh, asendada mitte keegi ei saa asendada ka äh, näost näkku läbirääkimisi, see on selge. ja see on äh, väga kindel alus ka, ka tulevasele edule. loomulikult äh, saatemehhanismid on tähtsad mina arvan, et meie eesmärgiks peaks olema see, et neid läbirääkisi saatev mehhanism käivitub kõigepealt regionaalsete partneritega, siis Euroopa Liiduga, Ühendriikidega ja teiste osapooltega. nagu ma ütlesin, tähtis on see, et rahvusvaheline rinne oleks ühtne mõnikord jääb mulle mulje, et, et tegelikult asi ei olegi võimendis, vaid hoopis poliitilises tahtes ja seda ma ütlesin ka varem. poliitiline tahe on määrav see, mida nüüd edasi teha? nagu ma ütlesin varem, jalgratast ei ole vaja leiutada. mõned sammud, mis aitaksid taas luua tingimused äh, õigel ajal läbirääkimiste käivitamiseks, on juba olemas. ja ma olen täiesti nõus sellega, mida juba öeldi. me ei peaks väikseid samme kõrvale jätma, praktilisi samme eirama ei konkreetseid samme, sest et jällegi võib-olla iseenesestmõistetav, äh, kuid siiski, sellistes tingimustes on võib-olla, kui lihtsamad asjad on tehtud, äh, lihtsam üle minna raskematele küsimustele. kuid mis on siin määravaks jällegi, on äh, poliitiline tahe. ma olen nõus ka nendega, kes viitasid Gaza sektorile, jah, põhimõtteline küsimus, Gazat on võimatu alahinnata ja jällegi kvarteti aruanne ja soovitused eh, on tegelikult väga palju Gaza sektorile mm, tähelepanu pööranud. risk, mis kaasneb eh, sõjaväe tegevuse hoogustumisega seal, eh, kui oluline on vajadus toetada kohalikku elanikkonda ja Euroopa Liit on olnud tegelikult väga aktiivne, kasutades oma kanaleid läbi ÜRO missiooni ja loomulikult tuleb teha lepitustööd nagu ka juba öeldi. kogukondadevaheline lepitus vastavalt PLO äh, ja kvarteti põhimõtetele on jätkuvalt äh, tõsiselt päevakorras. siis on esitatud äh, asunduste lammutamise küsimus. sellest rääkis kvartett ka väga selgelt, terve peatükk on selleks pühendatud räägitakse seal siis arengutest lääne kaldal. üheskoos, ma ütlesin, on meie rinne tugevam. ja ma arvan, et me ei peaks alahindama seda, kui tähtis on see, et meil oleks ühtne hinnang arengutele, et meil oleks ühtne äh, Äh, kava edasiseks, kas see on lihtne, kindlasti mitte ja iga päev me takistustega kokku puutume, aga oluline on survet hoida. ja muuseas, minu meelest on Euroopa Liidul siin väga olulised huvid mängus. meie delegatsioonil on Tel Avivis Palestiina omavalitsusega regulaarne dialoog paigas, kas on lihtne seda dialoogi äh, pidada, ei, aga surve on tähtis nüüd siis konkreetsed küsimused äh, päritolumärgistuste kohta Palestiina alalt tulevate toodete osas. siin on vastus väga selge ja vastan lühidalt. Äh, väga tähtis on äh, siin selgeks teha, mis on Euroopa pädevuses, mis liikmesriikide pädevuses, eriti kui me räägime rakenduspoolest. mul on tõesti väga kahju, aga selle üle, et ma ei saa sellest konkreetsest low train äh, projektist rääkida, võtan ühendust aga välisteenistuse kolleegidega ja, ja vastan teile siis juba isiklikult, aitäh! suur tänu! lubage mul äh, tänada meie külalisi ja suur tänu, kolleegid, teile, kes te märkuseid tegite ja küsimusi esitasite. ja sellega on see päevakorra punkt ja see arutelu on nüüd lõppenud. suur tänu! Um, kallid kolleegid, läheme edasi ja arutelu järgmine käsil, nimelt äh, Bosnia-Hertsegoviina aruande kohta. annaksin sõna härra Predale, meie raportöörile. palun sõna on teil suur tänu, austatud proua esimees, noh, täna siis räägimegi Bosnia-Hertsegoviina aruandest. nimelt komisjon kolm nädalat tagasi esitas eduaruande selle riigi kohta. praegu on see tekst saadaval ainult inglise keeles, kuid ma olen täiesti veendunud, et kolleegid äh, mõistavad mind nimelt me tahtsime aruande esitada kiiremini kui eelmisel aastal ja vahetult enne seda, kui veebruaris kaks tuhat seitseteist see asi läheb täiskokku. kaks tuhat seitseteist aasta saab olema väga tähtis aasta Bosnia-Hertsegoviina jaoks, sest et Sarajevo on endale seadnud eesmärgiks äh, kandidaatriigi äh, staatuse saada enne kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta lõppu. ja lisaks sellele tuleb mõista ka seda, et äh, oluline äh, on see aasta ka sellepärast, et tegemist ei ole valimiste aastaga, kaks tuhat kuusteist oli valimiste aasta ja tuleb rõhutada seda, et äh, üsna tihti Palestiinas on valimiste aastaga tegemist, sest et loobutakse lihtsalt võimul olemisest seal väga kiiresti tegemist on siis nüüd komisjoni poolt teise järjestikuse positiivse alatooniga eduaruandega Bosnia-Hertsegoviina suunas ja äh, liikmelisuse kandidaadi taotluse esitas äh, veebruaris kaks tuhat kuusteist äh, Bosnia-Hertsegoviina. ja siis võeti vastu väga oluline stabiliseerimise assotsieerimislepingu protokoll pärast Horvaatia riigi lainemist äh, detsembris allkirjastatakse, see, see on ka hea uudis Brüsselis ja siis kokkulepe koordineerimismehhanismi osas äh, on ka saavutatud seitsmeteistkümnendal augustil sellel aastal, äh, aastaid oli see asi blokeeritud ja ministrite nõukogu kahekümne kolmandal augustil selle heaks kiitis ja siis ähm, reformide kava võeti samuti vastu ja see tähendab seda, et konsensusele on jõutud ka nõukogus selleks, et Bosnia-Hertsegoviina kandidatuur enne eelmise, selle aasta septembrit ka arutelule tuli ja tehti siis ettepa-, pal-, esitati nõue komisjonile esitada nendepoolne hinnang äh, kandidatuuri kohta ja üsna pea on tulemas siis äh, see tavapärane küsitlus ja novembris volinik Haan vabandust, äh, äh, Han läheb äh, loodetavasti Sara-, Sarajevosse pidulikule tseremooniale sellega seoses. mis ma veel tahtsin öelda? Bosnia-Hertsegoviina kohta. Bosnia-Hertsegoviina on teinud suuri samme edasi teel Euroopasse ja nad on teinud väga palju koordineerivat tööd. me ei saa anda ühest vastust Bosnia-Hertsegoviina osas. me peame mõtlema sellele. see küsitlus, see peab, sinna loomulikult äh, kõik küsimused peavad saama vastuse, aga see ei ole nii lihtne Bosnia-Hertsegoviina puhul. aga ma tahaksin rõhutada, et olulised on ka teised küsimused selle protsessiga kaasnevad kindlasti külaskäidud koha peal, kõigil on võimalus endale seisukohta avaldada, aga küsis, küsimustiku tulemustele saame reageerida meie ainult ühtsena, me ei saa kõike eritada, esitada seisukohti fraktsioonide kohta või, või mis iganes, nii et parlament peab esitama ühise seisukoha loomulikult äh, tuleb äh, reformikava osas astutud samme tervitada, Bosnia-Hertsegoviina ametivõimud tõesti tahavad need sotsiaalmajanduslikud äh, reformid, see on väga keerulised, läbi viia, ellu viia ja me loodame, et äh, see protsess jätkub. ja loodame seda, et see toob äh, ka käegakatsutavaid tulemusi kodanikele teinekord jääb kodanikul selline mulje, et meie nõuame neid reforme, valitsus viib need ellu, aga mingit mõju rahvale laiemalt ei ole aga on veel paar aspekti, mida tuleks rõhutada selles kontekstis. kõigepealt reformikavad. jõupingutused äh, tuleb ette võtta selleks, et etnilised ja poliitilised lõhed ületada. veebruaris ja augustis rääkisime sellest, äh, kuidas tekkisid seal täiesti absurdsed olukorrad ja blokaad. Ähm, ja loomulikult äh, tuleb see ref-, peab see reformikava viima selleni, et kujuneb välja õigusriik, et võideldakse äh, sihipäraselt korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu ja üri-, ehitatakse üles haldusstruktuurid ja miks ma sellest räägin, sellepärast et teinekord me unustame, et enne toimivat õigusriiki enne kui on paigas korruptsioonivastane võitlus, äh, millega kaasnevad kõik poliitilised äh, erakonnad, on edasiminek võimatu erakonnad on need, kes peavad äh, korra majja lööma, nemad on need, äh, kes peavad tagama selle, et äh, see töö käib vaatamata poliitilistele lõhedele. jah, praegust tehtud sammud on õiged, kui nendest ei piisa. asi tuleb korda saada kõikidel tasanditel. Euroopa integratsiooni ametkonna tööd tuleb toestada seal on väga konkreetsed juhtumid praegu olnud takistuseks ja, ja tegelikult saaks aidata seda nii-öelda Euroopa Integratsiooni direktoraati ilmselt rohkem. ja äh, pöördusin härra Pitsula poole, nimelt äh, tema on teinud äh, konkreetseid ettepanekuid stabiliseerimis ja assotsiatsioonikomisjoni osas. see on tegelikult üsna piinlik, et meil ei ole veel olnud sellist komisjoni seni äh, et ei ole suut-, suudetud seda kokku kutsuda, ma olen seda mitu korda öelnud ja ütlen seda ka täna, et Bosnia-Hertsegoviina peab ennast kokku võtma ja aru saama, et tegemist on äh, olulise instrumendiga, see ei ole mingisugune organ, kes langetab otsuseid, vaid on abiks äh, parlamendisaadikule, äh, saadikutele nii Bosnia-Hertsegoviinas kui ka siin Euroopas. teistes riikides on selline komisjon kokku kutsutud ja Bosnia-Hertsegoviina on ainus, kes ei suuda see on täiesti vastuvõetamatu. vot nii. ja ma kavatsen seda öelda ka president Ivanitšile, kes homme on Brüsselis Serbia, serblastel on eriline roll selles osas, seda tahtsin ka veel öelda. kohalikud omavalitsuse valimised, mis organiseeriti saati oktoobrikuusse. üldiselt läksid need hästi ja tunnustusavaldus siin ametivõimudele, kuid sellegipoolest on kaks intsidenti olnud, mis on aga õnnetud intsidendid. Stolatsis kõigepealt valimiskomisjoni äh, poolt kinnitatud üks kandidaat blokeeris valimisi vägivaldselt ja see võttis äh, inimestelt võimaluse oma valimisõigust kasutada, seal on hääletamine peatatud ja loomulikult me seda ei luba. ja teiseks, kahjuks on jällegi Mostarsoni elanikud jäänud valimistest kõrvale. Ahveti komisjon käis kohapeal, kohtusime osapooltega, kõik ütlesid, et jaa-jaa, probleem laheneb, aga tegelikult ei ole mitte midagi muutunud, olukord sama, mis äh, aastaid tagasi. ja loomulikult Mosta on Bosnia-Hertsegoviina jaoks väga olulise tähtsusega linn. ja lisaksin siis veel paar märkust. Transparency Internationali uuring näitab, et äh, kaheksakümmend kaks protsenti Bosnia-Hertsegoviina rahvast arvab, et ametivõim vastab kas halvasti või väga halvasti korruptsiooni problemaatikale. kui te olete poliitik, kui te saate isegi aru, et see tähendab seda, et poliitikud peavad tegutsema. ja viitan ka sellele, et killustunud on mõneti riik, politiseeritud on küsimused, mida ei tohiks politiseerida, ja tegelikult on praegune administratsioon ja haldusstruktuurid üsna õrnal alusel nüüd edasi, õigusriigi põhimõtetest kinnipidamine. põhiseaduskohtu paljud otsused on jäänud rakendamata õigeaegselt. kohtu president tõi välja üheksakümmend kolm, vabandust, üheksakümmend kaks parandab esikõneleja otsust, mis on seniseks jäänud ellu viimata. see on muidugi väga problemaatiline ja konkreetne pol-, problemaatiline juhtum on see kurikuulus tänaseks juba rahvahääletuse afäär, kahekümne viies september, mil rahvahääletus, mille Toditš korraldas Republika Sõrpskast millega nad konkreetselt äh, astuvad vastu Põhiseaduskohtu otsusele. vaatamata meie jõupingutustele, Bosnia-Hertsegoviina sõprade tõsistele jõupingutustele ei ole härra Dodicit õnnestunud veenda selles, et ta on astunud valele teele. ta kuulab tegelikult äh, rohkem härra Putinit Putinis, äh, Putini juures ta käis kaks päeva pärast rahvahääletust äh, ja näitas väga selgelt, et keda eelistab äh, Bosnia-Hertsegoviina. Sõrpskat ei huvita poliitiliselt Brüssel, huvitab aga Moskva. <clears throat> saadeti väga selge sõnum välja selle külaskäiguga ja loomulikult minnakse vastu kohtu otsusele. nüüd organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus, me näeme siin, et pädevad ametiasutused üritavad teha koostööd. inimõiguste osas ootame endiselt äh, kõikehõlmavat strateegiat inimõiguste kohta ja diskrimineerimise vastases võitluses. lubate mul aga nüüd lõpetada ja ütleksin lõpetuseks veel seda, et üks punkt, mis meile pidevalt muret tekitab, iga aasta me sellest räägime oma raportis, nimelt äh, Bosnia-Hertsegoviina äh, ei ole rakendanud äh, Strasbourgi kohtu otsust äh, Vinci ja Pilafi äh, juhtumis ja seega nad rikuvad pidevalt ähm, Euroopa inimõiguste deklaratsiooni. seda ei tohi unustada, nemad võib-olla ise on ära unustanud, aga meie seda ei unusta ja minu meelest on väga oluline, et kohtulahend rakenduks. meedia, žurnalistide, vabandust, ajakirjanike olukord on murettekitav, paljud assotsiatsioonid on ähm, sattunud, äh, puutunud kokku piirangutega ja üsna tihti äh, uuringuid ja juurdlusi läbi ei viida, ajakirjanikud äh, on survet suurendanud, kuid nende vastu on isegi kasutatud vägivalda, kuid asjad on jäänud uurimata. ja majandusküsimused lõigetes kakskümmend üks ja kakskümmend kaks minu raportis oleme selle kohta juba nii mõndagi öelnud loomulikult üks tõsine probleem on tööpuudus ja konkreetsemalt tööpuudus äh, noorte seas. me ootame jätkuvalt, äh, et äh, valitsus midagi ette võtaks. nii et mis me siis tahame öelda? reformidega tuleb jätkata ja eriti keskenduda sellele aastal kaks tuhat seitseteist, kui ei ole tulemas valimisi, suur tänu tähelepanu eest ja ma olen täiesti veendunud, et nii nagu ka eelmistel aastatel, õnnestub meil fraktsioonidega jõuda kokkuleppele Bosnia, Bosnia-Hertsegoviinat puudutava raporti osas, aitäh! suur tänu, härra Preda! kõigepealt äh, annaksin äh, ma sõna, enne kui sõna saavad siis variraportöörid, härra Pitsulale, nimelt äh, Bosnia-Hertsegoviina delegatsioonist. Evo, nacrt izvještaja kolege Kristina. meie mm, kolleegi raport eh, väga oluline alus meie arutelule, eh, mis eelneb resolutsioonile olukorra kohta Bosnia-Hertsegoviinas ning eh, leian, et on oluline, et mõlemad on alati äh, toetanud Euro-, Bosnia liikumist Euroopa suunas, tahaksin aga pöörata tähelepanu takistustele, ehm, mis, ehm, millega valitsus peab kokku puutuma. sellega seodus, seoses ehm, seadustega, mis on vastu võetud ja instidentidega, mis liiguvad meile mittesoovitud suunas ning arengute ja muudatustega paljudes valdkondades nagu minevikus juba seda öeldud on, kui arutati Bosnia-Hertsegoviina eh, toimuvat, siis eh, sooviksin tulla praegu ühe näite juurde tulla. ehk eh, see puudutab siis takistusi ja tõkkeid Euroopa, liikumisel Euroopa Liidu suunas. mina kui delegatsiooni esimees tahaksin meenutada, et katsed äh, vastu võtta meie delegatsiooni äh, poolt äh, meile vajalik, tegelemiseks vajalik menetlus kukkus läbi ja Euroopa Parlament on üritanud korduva probleemi lahendada, kuid õnnetuseks see ei toiminud ja probleem on siis selles, et ühest küljest, et et äh, Sõrbska vabariigi esindajad keelduvad vastu võtmast, võtmast äh, suuniseid äh, meie delegatsiooni poolt, mida, millega nõustuvad kõik teised kandidaatriigid. meie Eh, seisukoht on selline, et Bosnia eh, peab lihtsalt selle soovituse omaks võtma vastasel korral. Eh, see toi-, lõpetab toimimise. praegusel hetkel on tegemist tõeliselt, tõelise blok-, blokaadiga, mis peatab arengut, mis on toimunud pärast seda, kui Bosnia esitas liitumiseks, liitumistaotluse ning äh, komisjon, Euroopa Komisjon peab olema teadlik sellest suurest tõkkest, mis, äh, mis äh, on väga negatiivse mõjuga nii bosnialastele kui Euroopale. suur tänu raport on üsnagi tasakaalus ning keskendub väga mitmele küsimusele, millega peame tegelema, näiteks suhetele Euroopa Liidu ja Bosnia vahel. mõni sõnastus, mõnel kohal on äh, sõnastus pisut koomiline ning oleme esitanud muudatusettepanekuid, et sõnastust parandada. selle riigi Euroopa perspektiiv näiteks sellel äh, võib olla positiivne äh, mõju koha, olukorrale koha peal ja võib-olla see muudab seda, kuidas äh, poliitilised jõud ka koha peal tegutsevad, sõltumata sellest, kust nad pärit on või mis usku nad on. Hmm. ilmselgelt on Bosnias süsteemseid probleeme selle osas, mis puudutavad äh, otsuse langetusprotsesse ja sellega seoses äh, on äh, oluline mõelda selle peale, kuidas teha, panna toimima koostöölepingu ja kuidas see koordineerimismehhanism võiks toimida ja kuidas edasi minna kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta kokkuleppe osast. meil on lõik, mis puudutab stabiliseerimislepingut, samuti tuleb ka ratifitseerimisprotsessile äh, keskenduda. Mm, meil on vaja ka strateegilist plaani. Euroopa GI ülevõtmise kohta, see on väga pikaajaline menetlus ning äh, vaja suuremat äh, koordineerimist e-, erinevate ministeeriumite vahel ja see, mis puudutab äh, kodanikuühiskonda, siis selgelt tuleb neid kaasata kogu liitumisprotsessi, äh, seda nii majandus, sotsiaalmajanduslike äh, reformide läbiviimisel kui mujal. Nad on olnud Euroopa lähenemise keskmes ja nüüd see, mis puudutab valijaid, siis ja valimisringkondi, siis on eraldi lõik Sõrbska Vabariigi ähm, referendumi kohta. ja kui see peaks olukorda õnnestama, siis loomulikult ei saa me seda kuidagi äh, toetada. Sõrbska Vabariik on olemas ja soovime, et nemad täielikult osaleks Euroopa integratsiooniprotsessis. erinevad äh, jõud äh, peavad äh, natsionalistlikest tendentsidest loobuma, et teed sillutada Euroopa suunas. nagu öeldud, raskused on olemas ja on vaja süstemaatilist jõustumisprotsessi ja nüüd seda kõike öeldes sooviksin tänada raportööri hea koostöö eest. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Džambatski. suur tänu teile, kallid kolleegid. sooviksin tänada raportööri Kristjan Van Fredat äh, e, Bosnia edutusammude kohta kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal Euroopa Äh, konservatiivide nimel sooviksime õnnitleda Bosnia-Hertsegoviinat möödunud aastal tehtud edusammude eest, äh, kuigi vaja on veel palju ära teha. kogu protsess on pikk ja keeruline, seega ei üllata meid sugugi see, et edusammud pole olnud piisavad. meil on vaja öö, veel, neil on veel vaja teha Äh, reformida õigussüsteemi, võidelda korruptsiooniga, äh, organiseeritud kuritegevuse vastu ja samal ajal koordineerida ametite ja struktuuride omavahelist koostööd ja ainult parandades koostööd erinevate kogukondade vahel võib äh, Euroopa, võib Bosnia-Euroopa suunas edasi liikuda. me tervitame seda, et äh, kooliprogramm ühtlustati kogu riigis ja nii on lootus, et, et, äh, et äh, on võimalik tulevikus vähendada konflikte, kõigil vähemustel peab olema õigus oma emakeeles õppida ja lõpetuseks sooviksin öelda, et olukord Bosnia-Hertsegoviinas on väga keeruline ning tuleb täita kõiki soovitusi meie resolutsioonidel ja järgmisena saab sõna härra Vaigl, kes härra Raaduse asemel sõna võtab. suur tänu teile, esimees. tere päevast. vabalt soovin äh, Alde Vari raportööri nimel vabandada, ta ei saanud siin tul-, siia tulla täna ning äh, ta soovib tänada härra Bredat äh, hästi tasakaalustatud raporti projekti eest, millest just äh, kuulsime nagu möödunud aastalgi sooviksime kasutada juhi, juhust, äh, sooviksime väljendada meie sügavat toetust Bosnia tulevasele liitumisele Euroopa Liiduga. Bosnia-Hertsegoviina on teinud väga palju stabiilsuse saavutamiseks riigis ja siinjuures äh, on äh, oluline äh, sta-, stabiil-, suurema stabiilsuse saavutamine, kuna riigis on palju probleeme, suur vaesus ning kogu struktuur on väga keeruline. õnnetuseks sisekonflikte on endiselt palju, need on suured väljakutsed Euroopa Liiduga ühinemise protsessis. läbirääkimiste protsess, nagu näitavad teiste riikide kogemused, väga kasulik nende raskuste lahendamisel. kõige keerulisem on konstruktiivse dialoogi edasiarendamine ilma, et klammerdutaks mineviku külge, et tõestada, et kõik osapooled on valmis reforme läbi viia, soovitame vastu võtta eh, eh, stabiliseerimismeetmed assotsieerimis- ja stabiliseerimiskomisjoni poolt. näeme, et on paljude pagulaste elu <laughs> on endiselt keeruline. väga palju on endiselt kadunud, teadmata kadunud inimesi. arvame, et äh, riigivõimudel on vaja tagant toetada erinevate äh, piirkondade vahelist koostööd ja lõp-, lisaksin ainult ühe mõtte, ehk siis, et äh, oleks väga kasulik, kui kõik lääneriigid, Lääne-Balkani riikide eduaruanded omaks selget ülevaadet sellest, kuidas Euroopa Liit võib aidata neil äh, üle saada võimalikest pagulaskriisidest. sest äh, meil pole vaja olla prohvetid, äh, aga need kriisid ei haihtu lihtsalt niisama, vaid võivad osutuda ka tulevikus problemaatiliseks. suur tänu. järgmisena saab sõna härra Šoltes suur tänu teile. kõigepealt sooviksin ma tänada raportööri härra Predat selle eest, et äh, raport on koostanud. mina arvan, et raport on väga selgesõnaline, hästi koostatud ja tasakaalus. see rõhutab esmaseid aspekte, mida on vaja silmas pidada, et äh, riik saaks äh, liikuda Euroopa Liidu suunas, tekst on üldiselt selge ja ta ei survesta riiki, mis on praegu suurtes raskustes on oluline, et kui seda raportit koostame, siis me ei, ei eh, lisa rohkem veel õli tulle. raportori poolne lähenemine on väga positiivne ja ma täielikult toetan seda. arvan, et peaksime toetama ka ühtsusprintsiipi selle riigi puhul, nagu seda kolleegid juba öelnud on, on vaja rohkem ära teha avalikus sektoris, eh, riigi juhtimises ning eh, õigusriigi sisseviimises edusamme on tehtud, kuid väga palju on veel vaja teha. selline killustumine, mis äh, tuleks teatud äh, määral seda tuleks teatud määral lihtsustada, sest riik on praegu liialt killust, killustunud. mõnikord pole reforme ei jõustata või mitte piisavalt ei jõustata või mitte piisavalt hästi ei jõustata. ning sooviksin veel ühte küsimust rõhutada, mis tekitab äh, takistusi Türgile ei lase riigile edu saavutada, see on äh, korruptsioon ja organiseeritud kuritegevus, see on suur komistuskivi, on seotud äh, riigi rahastuse ja majandusega, tihtipeale mitmed korruptsioonijuhtumid on seotud maksupettusega, maksudest kõrvalehiilimisega ning äh, sellega seoses on riigil vaja äh, ühtset lähenemist selliste küsimuste lahendamisele ja tuleb eh, lahendada ka muud küsimused, mis eh, on seotud ka juhtivate kohtuvõimude väljavahetamisega oleme tuvastanud eh, kohtusüsteemis ja kohtutes probleeme ilma selle süsteemi koht- pro, reformimiseta pole võimalik teha edusamme ka mujal. paljud noored on otsustanud riigist lahkuda ja Bosnia-Hertsegoviina ähvardab ajude väljavool. Euroopa Komisjon peab veel suure töö ära tegema, sest äh, noored on need, kes saavad riiki muuta, kes saavad riigis poliitilist struktuuri muuta ja äh, paranenud on kindlasti olukord tööturul, tööpuudus on langenud viimase aasta jooksul, kuid sooviksin siiski, et äh, räägitaks ka keskkonnast, see, sellepärast vali-, valmistan ma ette ka mõningad muudatusettepanekud, eriti äh, seoses selle selliste küsimustega. suur tänu ja annan nüüd sõna härra Kukanile. suur tänu teile, härra esimees. ma sooviksin samuti tänada raportööri tema väga hea esmase versiooni eest selle raporti eh, kohta ja leian, et raport on väga hästi koostatud ja väga hästi kirjutatud. selle aasta alguses esitas Bosnia-Hertsegoviina äh, taotlus Euroopa Liiduga ühinemiseks, selle võttis nõukogu vastu septembrikuus ja Need äh, kõik on võtmetähtsusega sammud selleks, et suunata riik edasi ähm, Euroopa suunas. kaks tuhat kuusteist äh, on seni olnud Bosnia jaoks hea aasta. on tõsi, et äh, septembris äh, olid teatud äh, probleemid, näiteks Sõrbska Respublikas riigi püha tähistamise kohta toimunud referendum. nüüd on vaja liikuda edasi ja tegeleda olulisemate küsimustega, mis äh, mille jaoks kõik poliitikud peavad äh, kokku tulema ja kokku panema kahe tuhande seitsmeteistkümnenda, kaheksateistkümnenda aasta reformi agenda. mul on hea meel, et äh, Bosnia-Hertsegoviina äh, toetus Euroopa välispoliitikale aina tasapisi suureneb ning mul on hea meel näha, et Bosnia mõju Eh, kohe piirkondlikusse eh, küsi-, piirkondlikku olukorda suureneb, mul on hea meel selle üle, et nii et ma esitan mõnikord muudatusettepanekud ja see on luba ja see on tõotus raportöörile, mitte ähvardus. suur tänu teile ja järgmisena saab sõna proua Fajon. suur tänu teile. sooviksin samuti tänada raportööri härra Predat ja kõiki teisi, kes valmistavad siit ette seda raportit. mul on eh, tunne, et me oleme, räägime nüüd optimistlikumalt Bosnia-Hertsegoviinast ja loodan, et me oleme veel optimistlikumad järgneval aastal, mis äh, äh, peaks tähendama seda, et see riik saavutab enamat, sest nad on selle ära teeninud. meie soovime ka rohkem ära teha riigi heaks, sooviksin kutsuda üles riigivõime, et nad teeks tööd oma rahva nimel. Nad peaks rohkem ära tegema äh, sotsiaalmajanduslike reformide läbiviimisel äh, nad peaks kasutama võimalust näiteks korruptsiooni vastu võitlemiseks. korruptsioon on suur komistuskivi selles riigis, peaks rohkem tehtama ka organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemisel. Nad peavad tegema kõik selleks, et ajakirjandus jääks vabaks, selles osas on vaja veel väga palju ära teha, sest tagasilangemisi on olnud mitmeid. sooviksin veel kord rõhutada, et et liitumise stabiliseerimiskomitee tuleb paika panna. peame pöörduma poliitikute poole selles riigis. see on selline instrument, mis võiks neid aidata ja sellega seoses loodan ma, et me suudame kokkuleppele jõuda. ma sooviksin kutsuda üles poliitikuid, et nad et nad ei viiks enam ellu natsionalistlikku poliitikat. natsionalismi on väga palju riigis, noored lahkuvad riigist, kui see jätkub samas vaimus, siis äh, kui kaotatakse üldine visioon riigist, siis äh, kogu tulevik äh, satub ohtu ning veel üks punkt, valitsus, välised organisatsioonid äh, kodanikuühiskond peab samuti mängima olulist rolli peale valitsuse ja loodame, et nende ettepanekuid võetakse samuti arvesse. Nad peaks eh, osalema rohkem ühiskonnas, ühiskondlikus elus, peame jääma optimistlikuks ja peame hakkama tegutsema Bosnia parema tuleviku nimel. Bosnia-Hertsegoviina peab küsimustele häid vastuseid andma ja nii on ikka kõik, kõige õigem tee edasi. suur tänu. Eh, suur tänu härra eh, Predale selle raporti koostamise eest. see sisaldab vajalikke muudatusi, et liikuda edasi, kuid on teatud vajakajäämisi erinevalt kahe tuhande viieteistkümnenda aasta ja kahe tuhande neljateistkümnenda aasta resolutsioonist ei eh, ei võeta sealset põhiseadust võimalike probleemide allikana. Euroopa Parlament on juba eh, eh, vaja teha edusamme, et näiteks lähimuspõhimõtted siis E, viia ning e, tuleb ka neutraliseerida e, ekstremistid, kes selles riigil edasi liikuda, tuleb üle vaadata ka valimisseadus, mis tekitab segadust ka kohalikul tasandil, näiteks Mostari linn juba kolm valimistsüklit järjest ei ole võimalik Mostaris valimisi korraldada õigussüsteem peab muutuma apoliitiliseks ja eh, peab hakkama iseseisvalt eh, tegutsema selle asemel, et, et eh, arreteerida Horvaatia veterane. see tuleks samuti sisse viia resolutsiooni, tuleb mainida kõiki komistuskividest ja soovitada reforme. nii nüüd äh, annan sõna äh, komisjoni esindajale, palun. suur tänu, lugupeetud parlamendiliikmed, sooviksin kõigepealt tänada äh, raportööri tema hea äh, tasakaalustatud äh, raporti eest kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta Bosnia resolutsiooni jaoks siin on palju selliseid sõnumeid, mis ka komisjoni raportisse on lisatud, eriti see, mis puudutab riigi kiitmist edusammude eest, rõhutades samas aga, milliseid samme on astuda vaja järgmiselt, et riigi edasi viia. minevikus oleme näinud riigis uut dünaamikat, on eh, teinud edusamme tänu oma reformidele ja ÜRO agendale on, siin on juba meenutati, et ühest küljest eh, on siin reformide agenda sisseviimine, mis toimub ajakava kohaselt, eh, koordineerimismehhanismi vastuvõtmine, millest eh, on juba räägitud kui väga olulisest tingimustest edasiliikumise suunas ning samuti ka liitumisprotokoll, millele soovime varsti alla kirjutada. see, need edusammud Äh, on, äh, mainimist leidnud ka komisjonis, volinik Haan esitab esmased küsimused Bosnia-Hertsegoviinale järgmisel nädalal, üheksandal detsembril. see, sellel on tohutu sümboolne väärtus, kuid see on ka aluseks tõsisele tööle Kopenhaageni kriteeriumite elurakendamisel. samas äh, on vaja ka äh, Äh, viidata suurtele struktuurilistele probleemile, mis on tagasi hoidnud riigi arengut. Äh, tuleb rääkida majanduslike äh, probleemidest, õigusriigi probleemidest ja muust sellisest. tuleb parandada koostööd kõigi valitsustasandite vahel, see on prioriteet, eriti sellepärast, et riigid soovivad teha tõsist koostööd komisjoniga arvamusprotsess on test kõigile Bosnia võimuesindajatele. sooviksin lõpetuseks rõhutada komisjoni soovi toetada Bosnia-Hertsegoviinat nende teel Euroopa Liidu poole eh, nii poliitiliselt, majanduslikult kui rahaliselt ning komisjon soovib eh, tulevikus jätkata viljakat koostööd selle eesmärgi saavut-, Euroopa Parlamendiga selle eesmärgi saavutamise nimel härra Preele, palun. suur tänu teile, esimees. suur tänu kõigile kolleegidele, kes äh, tundsid, tunnevad huvi Bosnia-Hertsegoviina vastu ja kes tegid väga huvitavaid äh, märkuseid, sooviksin öelda äh, kolme asja. kõigepealt suur tänu kolleegidele, kes tõstatasid küsimusi, mis tekstis veel kaasatud ei ole. Eh, esitame muudatusettepanekuid, teeme valiku ja meil eh, oli eh, õnneks, õnneks oldi ka meiega piisavalt helded selleks, et me saaksime siis pikema teksti koostada, aga ma ei saa muidugi kõiki muudatusettepanekuid ka vastu võtta, kuid mõned kindlasti täiendavad võimalikke puudujääke. suur tänu juba soovituste eest praegusel arutelul olen veendunud selles, et muudatusettepanekud parandavad teksti. teiseks, kui uus algatus eh, käivitati Bosnia-Hertsegoviina jaoks, siis eh, ma meenutaksin, et juba kaks aastat pärast kahe tuhande neljateistkümnendast aastast alates eh, oli mõte selles, et, et, et Äh, siis mõeldi, et äh, las nad teevad praegu vähem, et hiljem tulevikus teeks rohkem. et äh, äh aita-, võimaldatakse edasi lükata põhiseaduslikke reforme, mis on endiselt keerulised, tundlikud ja mis rõhuvad äh, poliitikuid. leian, et see, mis seni on tehtud, on oluline, kuid kaugel oleme veel tegelike äh, Eh, muudatuste tuvastamisest Bosnia-Hertsegoviinas, sellega seoses arvan, et eh, peame tõesti eh, tegema kõik selleks, et nad liiguks õiges suunas edasi ja alles hiljem saame loota, et ühiste jõupingutuste abil võib see riik kokkuleppele jõuda selles, kuidas viia läbi reforme, eriti põhiseaduslikke reforme, reforme arutelu on olemas, kuid äh, kaks asjaosalist keelduvad kategooriliselt põhiseaduslike reformide läbiviimisest, nüüd peab äh, survestama Brüssel sotsiaalmajanduste reformi tuleb läbi viia, vastasel korral raisatakse tohutult aega põhiseaduslike aruteludes, see ei tundu mulle olevat eriti hea tee edasi ja mis puudutab nüüd küsimustikku, siis selle, siis see sisaldab kolme tuhandet küsimust, seda on väga palju ja ma olen alati öelnud, olen lubanud endale seda nõuannet, et, et nad võtaks äh, eeskuju Islandist, äh, Island oli kandidaatriik ja kes vastas äh, eeskujulikult küsimustikule, olen alati Äh, Sarajevos soovitanud, et mitte vaadataks ainult naaberriikide poole, mis on ka muidugi oluline Bulgaaria, Rumeenia, Horvaatia, Ungari kogemustest õppida, kuid miks mitte võtta eeskujuks äh, näiteks islandlased, kes äh, hiilgavalt tegid seda, mis neilt küsiti väga väikese meeskondadega. ma arvan, et ka Bosnia poliitikud ja ametnikud saavad aru, et Islandi suurepärane kogemus võib neile olla eeskujuks koordineerimistöö läbiviimisel, et leida õiged vaedus, vastused ja nad enam ei raiska aega kasutute vaidluste läbiviimisele mis on alati väga ohtlikud. kui nad soovivad Euroopa integratsiooni, siis tuleb vaadata ka mujale, mitte ainult äh, oma õue peale või kõrvalõue. ülevaatlikum, vabam äh, ülevaade on väga kasulik äh, ja ma soovitan neile seda ka tulevikus. Chiudiamo questa parte relativa alla Bosnia-Herzegovina con questa seda päevakorrapunkti oleme siis nüüd läbinud. Äh, pärast seda, kui kuulsime põhjalikku arutelu Kristjan Preeda kohta muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on kümnes jaanuar kaks tuhat seitseteist kell kuus. ja päevakorrapunkt kolmteist on sellega ümber saanud. nüüd edasi on raport äh, komisjoni raport Albaania kohta. meie raportööriks on Knut Fleckenstein, esimene arutelu on meil siin selle kohta ning kohe annaksingi raportöörile sõna, palun. suur tänu teile, esimees. ma tahaksin kõigepealt tervitada siin ühte külaliste gruppe, noored albaanlased Euroopa Poliitikakeskusest seal, kes on siis albaanlased õppinud siin Euroopa Liidus ja tagasi pöördunud oma koduriiki selleks, et aidata seal äh, ümberkorraldustele kaasa Albaaniasse. minu arust on see väga julgustav märk. Äh, meie poliitikutena saame selle anda, kui äh, noored lähevad pärast õpinguid välismaal jälle koju tagasi, et oma maal korda luua. tere tulemast teile! teiseks Äh, Balkani riikides on piisavalt kriise. üheteistkümnendal detsembril äh, Makedoonias äh, loodetavasti üks neist lõpeb. ning Albaania sealhulgas teeb päris palju edusamme selleks, et võtmeprioriteete täita. juulis kaks tuhat kuusteist hääletati ükshäälselt kohtusüsteemi reformi poolt selleks, et põhiseadusmuudatuse läbi Albaania parlament äh, saaks äh, ette võtta äh, justiitssüsteemis reforme ja hääletus oli ükshäälne, nagu öeldud, ka opositsiooni erakonnad hääletasid selle poolt. edasi prokur-, prokuröride õiguste kontroll ning teiste seaduste reformimine on käimas ning parlament on nende poolt hääletanud kahjuks aga mitmed parlamendisaadikud võtsid ühendust äh, põhiseaduskohtuga, et oktoobris veel lähtiseid otsi kokku sõlmida, küsimusi selgitada ja põhiseaduskohus äh, ootab nüüd Euroopa Nõukogu Veneetsia komisjoni otsust. ma loodan, et me kõikide nende asjade tõttu, mis praegu veel mm, kord, korras ei ole, mis äh, raportis on ka kirjas ja mida kohe ka mainin, äh, suudame siiski leidmisläbirääkimisi avada niipea kui võimalik ja olen nõus äh, sellega, mida ütles komisjon, et avatakse need siis, kui esimesed sammud äh, kohtusüsteemi reformi rakendamiseks on tõesti äh, näha olnud ja minu isikliku arvamuse kohaselt ka prokuröride seadus peaks olema siin esimese sammuna kõne all. tahaksin siin selgeks teha, et me tahame siin protsessiga alguse teha. me räägime siin läbirääkimiste alustamisest ja mitte lõpetamisest, jumala eest. ja sellepärast saan ma nõukogule ainult soovitada öelda, et jah, komisjon alake tõepoolest läbirääkimistega, kui esimesed äh, reformide rakendamise tulemused on näha ja ärgem oodakem aastani kaks tuhat kaheksateist, kuni järgmine raport äh, meile edusammudest teada annab. ma arvan, et meie jaoks on oluline jääda siin praegu usaldusväärseks, äh, parlamendi jaoks on olnud see väga raske otsus, eriti just opositsiooni jaoks kõik see alla neelata ja heaks kiita ja meie oleme öelnud ja tahame öelda neile, et äh, see on õige tee, me tunnustame seda ja siin minu arust ei tohiks me nüüd seada lisatingimusi, see ei oleks õiglane. sellegipoolest on aga selge, et äh, edaspidi on vaja reforme ellu kutsuda, äh, näiteks korruptsioonivastane võitlus, kor-, ähm, organiseeritud kuritegevus. ka valimisõigust tuleks reformida väga kiiresti, sest loomulikult me ootame järgmisel aastal Albaaniast seda, et igasuguste hääleostmise ja muude tõrgeteta läheksid valimised, kõik need asjad on siiamaani aga kahjuks esinenud. loomulikult on tähtis ka vähemuste õiguste kaitse ning äh, dekriminaliseerimisprotsess. tahaksin siin nimetada äh, kahte positiivset asja lõpetuseks. esiteks, Albaanial on stabiilne ja stabiliseeriv roll äh, ka üheskoos Serbiaga selleks, et äh, regionaalset äh, lepitust äh, ja koostööd toetada piirkonnas. regionaalne noorsoovahetus, mis Tiranas on alguse saanud, on hea näide selle kohta ning me peame seda kõike väga oluliseks sellepärast, et kui noored ei saa omavahel kokkuleppele ja ei saa kontakti omavahel, siis kuidas vanad eelarvamused oleks võimalik kõrvaldada? ja välispoliitilise on Albaania näol tegemist usaldusväärse partneriga mitte ainult Brüsseli, vaid ka Washingtoni jaoks. ja seda ikka jälle seal ka kinnitatakse. mul on väga hea meel, et äh, variraportööridega on olnud äh, tavapärane hea koostöö. minu raportis äh, jääb üht koma teist küll nende ettepanekutest vajaka, sellepärast et seal on oma piirangud, aga ma olen kindel, et läbi muudatusettepanekute nende mõju ja mõtted tulevad veel esile. aitäh! Grazie, Knut! suur tänu, Knut! nüüd anname kõne nendele, kes on, kõne nendele, kes on äh, veel kohal. kolleeg Kutšuk, palun! suur tänu, kõigepealt tahaksin ma tänada kolleeg äh, Fleckensteini, et ta on väga tasakaaluka raporti koostanud Albaania äh, aruande kohta. me peame tunnustama Albaania rolli regionaalseks äh, julgeolekuks ning ka seda, et nad on näidanud üles täielikku pühendumust Euroopa integratsiooni teel. sisemaises poliitikas on Albaania teinud väga häid edusamme eelmisel aastal, sealhulgas ka jõudes lähemale Euroopa Liidu kriteeriumitele viis võtmeprioriteeti nende hulgas äh, eriti oluline seal on justiitssüsteemi reform. ja seetõttu on tehtud ettepanek komisjonile äh, Albaania ja Euroopa Liidu vaheliste äh, liitumiskõneluste alustamiseks ning sama joont on toetanud ka härra Fleckenstein oma raportis. minu isiklik arvamus on see, et Albaania jaoks on praegu selle protsessi alguse jaoks täiesti õige aeg loomulikult väljakutseid on endiselt ja parlamendi ja presidendi valimised kaks tuhat seitseteist eh, näitavad seda, kas riik on valmis liitumisläbirääkimiste alustamiseks. väga oluline on Albaania jaoks see, et toimuksid demokraatlikud, vabad ja õiglased valimised selleks, et reformi teel järgnevaid samme astuda. ja ma arvan, et raportis peame rõhu sellele ka asetama tahaksin samas ka rõhutada seda, et konstruktiivne dialoog äh, valitsuse ja opositsiooni vahel on väga oluline, eriti pärast seda, kui opositsioon on otsustanud mitte osaleda valimisel järgmistel tingimustel. Äh, kui dekriminaliseerimise seadus äh, võetakse vastu ning kui on olemas garantii, et õiglased on, et vab, valimised on vabad ja õiglased oluline on ka see, et rohkem kui kaks miljonit albaanlast, kes välismaal elavad, ei saa hääletada. see on aga nende põhiline ja põhimõtteline põhiseaduslik äh, kohus ja õigus ning äh, valitsus peab ette võtma reforme, et seda võimalust need albaanlased saaksid kasutada. ainult siis on Albaanias aset leidmas äh, demokraatlikud valimised. kokkuvõttes raport toob välja väljakutsed, mis Albaania ees on ning mõningad positiivsed sammud samuti, mida valitsus on võtnud selleks, et äh, nende probleemidega toime tulla. näiteks islami radikaliseerumise vastane võitlus, äh, vägivaldse ekstremisti vastane võitlus ning korruptsioonivastase seadusandluse võtmeseaduste vastuvõtmine, aga rohkemat on vaja teha selleks, et kaasatus ja sallivus oleks vähemuste vastu ka praktikas ühiskonnas olemas. suur tänu ja ootan äh, koostöös härra Fleckensteini ja teiste variraportoriga, suur tänu! Äh, suur tänu, kolleeg Adži Georgiou, palun! suur tänu teile, esimees! kõigepealt palju tänu härra Fleckensteinile olulise tehtud töö eest aga mõningad küsimused äh, on endiselt õhus. esiteks see, et Albaanial on vaja ära teha äh, rohkem annekteerimise küsimustega tegeledes, ka korruptsioonivastane võitlus on tähtis, vaja on äh, lõpp teha äh, organiseeritud kuritegevusele äh, riigis ning vaja on tagada praktikas kõnevabadus samuti on vajadus kinni pidada vähemuste õigusest. see on meie jaoks väga oluline teemavaldkond. ning samuti peavad nad äh, vastama, mis tõsiselt juhtus, kui Kreeka Küprose vähemuse kodanike kakskümmend maja lõhuti maha piirkonnas. muudatusettepanekud teeme me nendes teemavaldkondades ja arvame, täpsemalt teame, et saame jätkata edasi eh, koostöövaimus, mis aitab eh, Albaania inimestele jõuda parema tulevikuni. suur tänu! suur tänu! nüüd eh, sõna teistele saadikutele ja kolleeg Andrei Lakis esimesena, palun. <coughs> suur tänu! selge, et edusamme on väga palju ära tehtud, eriti just justiitskohtusüsteemi reformil ning korruptsioonivastases võitluses samuti. aga me oleme näinud seda, et natsionalism on taas pead tõstmas. näiteks siis, kui kaks ametnikku arreteeriti piiril ja nad said propaganda levitamise süüdistuse, kus eh, Suur-Albaania kaarte eh, muude materjalide hulgas leiti. samuti on vaja toetada nende inimeste õigusi, kes eh, elavad teistes riikides ja Albaania ja teiste naabrite vahel on vaja suhteid toetada ja soojendada ja selles suhtes oleme teinud muudatusettepanekuid. järgnevalt härra Tšambaski, palun suur tänu, ähm, härra esimees, suur tänu, kallid kolleegid, ma tahaksin tänada meie raportööri ja ühtlasi komisjoni sekretäriaati, kes aitasid selle raporti kokku panna. ma olen väga rahul selle tulemusega me suhtume suure sümpaatiaga Albaania rahvasse. siin äh, raportis äh, viidatakse suurtele sammudele, mis on tehtud õigussüsteemi reformimise teemal. see on äh, tõesti oluline kohtusüsteemi sõltumatu taga, sõltumatuse tagamiseks ja ma loodan, et reformid on järgmisel aastal veelgi edukamad selleks, et oleks võimalik siis alustada läbirääkimisi ma kavatsen samuti esitada muudatusettepanekuid. mulle meeldiks, kui see riik võtaks meetmeid ähm, vähemuste kaitseks äh, ja tuleks koostada, kokku kutsuda erikomisjon, sealhulgas äh, ka keele, vähemuskeelte kaitseks meil on äh, seal piirkonnas ka Bulgaaria vähemusi, tegemist on väga kompaktsete äh, gruppidega, kuid nendel ei ole antud vähemuse staatust. selleks, et vältida igasugusi äh, viivitusi läbirääkimiste protsessis, paluksin ma siis ametivõimudel teha alg-, samme selleks, et vähemusgrupid saaksid ka sellisena, sellise staatuse, see oleks kõigi jaoks oluline. suur tänu, härra Sekurafa. proua Sekurafa. Äh, suur tänu, esimees, äh, ja suur tänu ka härra Fleckensteinile tehtud töö eest selle raporti kallal. on valdkondi, mis minu meelest äh, vajaksid veel äh, parandamist. Ähm, kõigepealt äh, tuleb tagada see, et kinni peetakse vähemuste õigustest ja tagatakse hea naaberlikud, naaberlikud suhted naaberriikidega. Need on eeltingimuseks laienemisele ja liitumisele ja seda eeldab Euroopa Liit kõikidelt äh, oma partnerriikidelt. Need on kriteeriumid, äh, millest tuleb kinni pidada. nii nagu härra Fleckenstein ka õigesti ütles, peab seda tegema ka Albaania. Albaania peab üle vaatama põhiseadusliku korra ja tuleb neil tunnistada seda, et Kreeka vähemusele ei ole tähelepanu pööratud, seda seal ei mainita tuleb anda vähemustele juriidiline staatus, mille abil oleks võimalik neid kaitsta, äh, tagada neile näiteks õigus omandile. Kreeka vähemus, see seas on üheksateist peret, kellele nüüd on valitsus andnud viis päeva kodust lahkumiseks ja kodude vabastamiseks, sest nad kavatsevad need kodud maha tõmmata ja täiesti selgelt läheb selline käitumine vastu rahvusvahelises õiguses ette nähtud vähemuste kaitsesätetele, sekkub kõneleja. sekkub esimees korraks. kõneleja jätkab. samuti ei viidata ka heanaaberlikele suhetele, sellele, kui oluline on igasugused takistused selliste suhete alalhoidmiseks eemaldada väga palju oleme viimasel ajal näinud revanšistlikku trendi Albaanias Kreeka suunas. Need on minu meelest aspektid, millest tuleks rääkida ikka ja jälle, tagamaks selle, et eh, ei laskuks eh, me lihtsalt mingisugustesse poliitilistesse mängudesse. suur tänu, härra Šoltes, palun. suur tänu, härra esimees. ma tahaksin tõsist muret väljendada seoses looduskaitsega. nelikümmend neli seitsmekümne ühest äh, hüdroelektrijaamast on äh, looduskaitsealadel ja vabaühenduste sektorist äh, on kadunud meie poole väga palju äh, infot äh, Rusa jõe kohta, üks ürgjõgedest Euroopast, see on täielik skandaal ja Albaania valitsusele tuleb äh, selgeks teha, et äh, tuleb peatada seni kava, plaanitud hüdroelektrijaamade projektid looduskaitsealadel. Albaania peab kinni pidama endale võetud kohustustest Euroopa Liidu suunal. Nende praegune tegutsemine ei vastu seadusandlusele eh, ka eh, lindude direktiivile ja, ja elukoha direktiivile. Euroopa Liit ja Albaania peavad kinni pidama meie standarditest, rahvusvahelistest standarditest ja viitaksin ühtlasi eh, ka Euroopa pankade rollile selles projektis. ka nendel on siin teatud osa mängida. kohalik elanikkond lisaks sellele tuleb kaasata, kaasata otsustuslangetusprotsessi. vastasel juhul võib äh, sellel olla väga tõsiseid tagajärgi. tegelikult äh, praegu on seal olukord nagu metsikus läänes, ja sellele tuleb lõpp teha, aitäh! suur tänu, härra Šoltes, härra Epideteios! suur tänu, härra esimees. härra raportöör rääkis valdkond, kohtadest, mille osas Albaania on saavutanud edusamme liitumise teel ja härra Fleckenstein ütles, et on asju, mis tuleb veel ette võtta. aga neid on üsna palju, neid asju, mis on tegemata. Albaania loomulikult peab alal hoidma häid eh, naabersuhteid kõikide oma naabritega. ja räägiksin kaartidest plaanid, vabandust, maakaart on jätkuvalt liikumas, kus on peal suur Albaania. ja e, sinna, seal on e, piirkondi, mis praegu kuuluvad teistele riikidele, Kreekale, Serbiale, mis e, on suure Albaania alla läinud. ja tegelikult see, et sellised asjad levivad, ei aita kaasa stabiliseerimisprotsessile. Albaania peaminister ilma ühegi mõjuva põhjuseta on võtnud äh, väga revanšistliku seisukoha Kreeka suunas ja öelnud välja asju, mis on täis ajaloolisi vigu. ilmselgelt peab Albaania koostööd tegema Kreekaga Kreeka vähemus äh, on samuti kannatanud Albaanias, nende ehitisi on maha tõmmatud, äh, nendele, nendelt on võetud teatud õigused. Kreeka äh, päritolu albaanlased ei saa näiteks osaleda valimistel, ei saa ennast kanda valimisregistrisse ja see on ka põhjuseks, miks mina arvan, et Albaania ei ole veel valmis Euroopa Liiduga liituma ma kardan, et Euroopa Liit teeb Albaaniaga täpselt sama vea, nagu Türgiga tehti. on ju seatud teatud tingimused eh, ja eh, riigid peavad eh, kõik kriteeriumid täitma, nimi on nendel kriteeriumitel selge, Kopenhaageni kriteeriumid, ja tegelikult ma tahaksingi küsida Euroopa Liidu käest, millal Euroopa Liit saab aru, et nad peavad Albaania valitsusele survet avaldama ja peavad ütlema, et Albaania valitsusel endal huvid mängus ja nende huvide, enda huvide kaitseks tuleb midagi ette võtta. Euroopa Liidul ei ole nagu eriti midagi võita, äh, vaid Albaanial palju rohkem ja selge on see, et äh, nad peavad tingimused täitma ja me peame äh, neile hoidma survet härra Dekarus, proua Dekarus järgmisena. suur tänu, härra esimees, ka mina tahaksin tänada härra Fleckensteini esitatud raporti eest Albaania kohta. tervitan ka äh, delegatsiooni Albaaniast noored inimesed, kes on äh, küll äh, koolihariduse saanud äh, välismaal, kuid leiavad, et nende tulevik on tagasi kodus, aga Euroopa Liidu rüpes. ja nemad kavatsevad äh, teha endast, anda endast kõik, et Euroopa Liit, Liidu kõik proovikivid saavad läbitud ja et Albaaniast saab täieõiguslik Euroopa Liidu liikmesriik. aga ma pean täna võtma sõna Kreeka vähemuse kaitseks Albaanias keegi nendest ei räägi, räägime palju teistest vähemustest, aga, aga Kreeka vähemus on jäänud kahe silma vahele ja ka Kreeka vähemus on väga suure ohu ees. nimelt äh, demograafiline probleem. sellepärast, et äh, kosovarid äh, on äh, ümber paigutatud Albaania lõunaosadesse ja lisaks sellele ümberpaigutamiskavad pagulaste ümberasustamine Ashrafist äh, on inimesed liigutatud äh, Tiranast äh, põhja. ma ei taha selle kõigega öelda, et pagulasi ei tuleks kaitsta. kuid Ashrafi pagulased on nüüd saadetud siis riigi lõunaossa. kreeklaste tagakiusamine Albaanias on täiesti vastuvõetamatu, nad on eurooplased Albaanial on väga tõsiseid majanduslikke probleeme ja see ei tee olukorda paremaks. Kreeka maadleb ka majandusraskustes. on ebaõiglane, et Albaania kreeklaseid koheldakse täna nii, nagu neid koheldakse. meie valitsus on andnud nendele toetust Äh, näiteks ei saa nad osaneda relvajõududes, äh, teatud karjäärivõimalused on nendelt läbi lõigatud, teadlasteks nad näiteks ei või saada, kreekakeelseid koole Albaanias ei ole. ja mina olen ikka ja jälle rõhutanud seda, kui oluline see oleks. nõudmisi on esitatud ka lisaks sellele Albaania poolt Kreekale. Skopje destabiliseerib olukorda lisaks sellele veel ja väga palju küsimärke on äh, Albaania rolli kohta ka Kosovos. nüüd äh, islami levik Albaanias. moslemi koole on seal avatud, kõik need elemendid viitavad sellele, et kui Albaania ei astu õigeid samme, kuid nad ei tee nii, nagu härra Fleckenstein ütles, ei hakka võitlema organiseeritud kuritegevuse vastu või haldusstruktuuride toestamise eest ei muuda valimisõigust näiteks, siis ma küll ei usu, et nendel oleks koht Euroopa peres. ja lõpetuseks ma ütleksin, et kui me räägime kohalikest valimistest, siis tavaliselt äh, on erimeetmed ette nähtud äh, piirkonnas, kus äh, omavalitsuse eesotsas on äh, kreeklased, äh, selleks et vältida seda, et linnapead valitakse järjest pidevalt ikka ja jälle tagasi. suur tänu, härra Marias, palun. härra Marias, palun. suur tänu, aitäh, härra esimees. aitäh, härra esimees. Notis Marias on minu nimi olgu sellega nagu on, aitäh, härra esimees, ka mina tahaksin tänada meie kolleegi, härra Fleckensteini, selle esitatud raporti eest. ja ütleksin äh, midagi, mida ma olen mitu korda täiskogu ees öelnud Albaania küsimuses, see ei ole kellelegi üllatuseks, see ei ole midagi uudset, vaadake ise järele, mitu korda olen öelnud ja härra Preda tavaliselt istub seal kusagil minu läheduses ja teab äh, väga hästi, mida, mis ma arvan. nimelt, kõigepealt äh, peame me hoolt kandma selle eest, et Albaania kaitseks Kreeka vähemust Albaanias, nende õiguseid rikutakse räigelt. eriti aastal kaks tuhat viisteist nägime me seda, kui äh, maha tõmmati äh, Aiestarasiu kirik. tegemist oli kirikuga, mis kuulus äh, maa, maakatastri järgi Kreeka peredele ja lisaks sellele on inimesi välja tõstetud ka nende kodudes esitasime sellesõnalise küs-, sellesisulise küsimusega volinik Haanile ja aprillis ja volinik Haan ütles, et tuleb kinni pidada rahvusvahelisest õigusest ka Albaania poolt. nüüd on tulemuseks see, et üheksateist äh, peret, Kreeka päritolu peret on pidanud kodudest lahkuma, kuna nad on välja tõstetud. see on täiesti vastuvõetamatu. me ei sol-, tohi sellist asja sallida. Äh, Kreeka vähemust tuleb kaitsta ja ma loodan, et äh, raportöör sellega arvestab, nii nagu on öelnud ka teised. see on üks punkt, kus me tahame näha midagi äh, siin raportis äh, selle kohta. ja järgmine punkt, mis ma tahtsin rääkida, jään, olen ikka sama teema juures, Kreeka vähemus, kas Kreeka vähemuse esindajatel on õigus oma, on võimalus oma õiguseid ka kasutada, praegu on vastus ei väga paljud albaanlased, kui nad on Kreekas tulnud, on saanud õiguse seal elada ja töötada, nende lapsed on saanud õiguse koolis käia, neil on äh, olnud õigus raha teenida ja investeerida raha näiteks kinnisvarasse. aga Albaania samasugust kohtlemist ei taga äh, Kreeka päritolu albaanlastele inimestel ei ole samasuguseid õigusi, kui on albaanlastel Kreekas. ja, ja naaberlikud suhted, nii nagu ütles härra Ban Ki-moon, äh, on Albaania ebaseaduslikult piiri kinni pannud ja ei luba enam pagulastel oma territooriumile tulla. selline tegevus on ebaseaduslik. edasi, on pagulasi, nii nagu proua Dekarius ka ütles, kes äh, on saanud riiki sisse ja, aga need, nemad liigutatakse kohe teatud piirkondadesse. ma olen ikka jälle öelnud, et härra Raama on öelnud asju välja, mis äh, ei vasta äh, rahvusvahelistele standarditele. Akropolise kohta on ta teinud väga palju sõnavõtte ja tekitab sellega teatavat hüsteeriat Albaanias. viidatakse siin ähm, teise maailmasõja aegadele, tehakse vast lubamatuid kommentaare selle kohta, kes ja millal tegi koostööd äh, natsidega. süüdistatakse inimesi äh, natsijõududega koostöö tegemisest. konkreetse vähemuse on ta võtnud ette ja esitab härra Raama siis neile teatud nõudmisi mina arvan, et meie komisjon küll peaks sellest asjast rääkima ja Euroopa Parlament laiemalt, et kas see on ikka lubatud, et ta sellist asja räägib. me ei saa anda järele härra Raamale ja tema äh, oh, ähm, ähvardustele. Albaanial on sellises kontekstis väga raske liituda Euroopa Liiduga või liikuda selles suunas ja me arvame, et sellele tuleb rõhutada. suur tänu, sõna on nüüd komisjonil. kolleeg Natuela suur tänu, austatud saadikud Euroopa Komisjoni nimel. ma tahaksin tänada meie raportööri härra Fleckensteini, teie raportööri härra Fleckensteini, et ta on jällegi ähm, äh, esitanud äh, väga hea raporti äh, Albaania eduarande kohta. see võtab väga hästi kokku Albaaniale saadetavad kõige olulisemad sõnumid tunnustatakse riiki selle eest, et on konkreetsed edusammud tehtud ja peami- ja välja on toodud peamised äh, prioriteedid tulevaseks perioodiks see vastab sellele, mida arvab ka komisjon. komisjon keskendub õigussüsteemi reformile, organiseeritud kuritegevuse ja korruptsioonivastasele võitlusele, põhiõiguste jõustamisele ja on ka teisi prioriteetseid valdkondi, eh, mis lähevad eh, kaugemale kui viis prioriteetset valdkonda, valimisõigus näiteks nagu ja ka dekriminaliseerimisprotsess nii-öelda kandidaatstaatus anti Albaaniale ka aastal kaks tuhat neliteist ja sellest ajast on tehtud väga selgeid edusamme. ja nad on toonud väga suuri näiteid selle kohta, et nad on õigel teel. erinevad eduarendajad on seda öelnud. üks selline samm on põhiseaduse muudatuste vastuvõtmine kuu aega tagasi, mis eh, sillutas tee õigusreformiks. ja sellel põhjusel on komisjon esitanud lisatingimused läbirääkimiste avamiseks ja see sõltub õigusreformi käigust ja eriti, mis puudutab prokuratuuri liikmete valikut ja kohtunike valikut. õigusriigi põhimõtte rakendamine peab olema pöördumatu Albaanias ja sotsiaalmajanduslikuks arenguks on see samuti oluline. me oleme nõus raporti nende aspektidega, mis puudutab Albaania konstruktiivset rolli piirkonnas ja Albaania on äh, täielikku pühendust üles näidanud Euroopa äh, välis- ja julgeolekupoliitika osas. komisjon äh, arvab ka, nii nagu raportis on ka iga, kirjas, et dialoogivalmidus on nende reformide elluviimisel ja terve integratsiooniprotsessi kontekstis ülioluline. ja selles kontekstis me tervitame väga olulist rolli, mida mängib Euroopa Parlament stabiliseerimise assotsieerimis parlamentaarse komisjoni kontekstis. see komisjon äh, võib äh, esitada väga olulised suunised ka järgnevaks perioodiks ja me jääme ootama Euroopa Parlamendiga koostööd ka järgnevatel kuudel selles kontekstis. suur tänu tähelepanu eest. suur tänu, Knut. palun austatud härra esimees, tegemist on esimese arvamuste vahetusega. muudatusettepanekud, mis esitatakse, tulevad ka veel arutelule, aga ma tahaksin paarist asjast lühidalt rääkida. kõigepealt kindlasti oli tegemist ähm, lapsusega Äh, Kopenhaageni kriteeriumid tuleb äh, täita siis, kui juba läheb liitumisläbirääkimisteks, aga mitte enne seda, kui antakse käik liitumisläbirääkimistele. ärgem ajagem asju sassi, millal läbirääkimised on pihta hakanud ja mis selleks tuleb täita loomulikult ja mis kriteeriumid tuleb täita siis äh, enne seda läbirääkimiste käigus, kui liikmeks saadakse. ja enne ma ütlesin ka seda, aga selle saab ka siis siin täpsustada aru, äh, raportis, mitte kõik ei ole tõesti hästi Albaanias, selge see. ja ma saan küll aru, miks äh, asjad äh, juhtuvad, kui näiteks ebaseaduslikult ehitatud majad maha tõmmatakse, siis ei saa ainult näpuga näidata ühtedele ja teistele mitte. ja ei saa eirata seda asja et äh, maja on ebaseaduslikult ehitatud, vahet pole, kas selle on ehitanud Kreeka päritolu inimene või albaanlane. kõigil peab loomulikult olema garantiid selle kohta, et ka maju ehitatakse vastavalt ehituslubadele ja nii edasi ühte asja tahaksin veel öelda, et täna võtsid siin sõna väga paljud Kreeka kolleegid, arusaadav. see on nii ka teiste arutelude puhul. mitte ükski liikmesriik, nagu ma nüüd aru saan, ei ole nii suures hädas teiste pärast kui meie Kreeka kolleegid. näiteks äh, endise Jugoslaavia vabariigi Makedoonia puhul on see nii, Albaania puhul on see nii ja Türgi puhul on see nii ja ikka ja jälle jäävad asjad toppama, sellepärast on väga palju lahendamata probleeme just nimelt teie vähemustega nendes riikides, eriti just Balkani piirkonnas ma ei iroonitse, ei kritiseeri siin kedagi. ma lihtsalt tahan öelda, et me peaksime laiendatud juhatuses komisjonis mõtlema sellele, et mida me saaksime teha selleks, et Kreeka kolleegidega peaksime me rääkima nendest probleemidest otse, millega nemad põrkuvad kokku Albaania, Makedoonia ja muu puhul sest ma arvan, et meie ülesanne on kahepoolselt ka üritada probleeme lahendada, kui see on vajalik ja peame selged seisukohad võtma selleks, et kogu protsess iga äh, kord ühe ja sama asja pärast toppama jääb. ja mul on ka üks mõte, kuidas seda teha Äh, selge on see, et me peame leidma võimalused, kuidas äh, teineteisega intensiivsemalt neid asju arutada. ma võtan ühendust äh, härra Brokiga selles osas, teen oma ettepanekut juhatusele, aitäh. suur tänu, Knut, selle kokkuvõtte eest. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kümnes jaanuar ning sellega on arutelu lõppenud Albaania teemal. veel üks päevakorrapunkt mis puudutab siis arvamuste vahetust äh, seoses Moldova presidendivalimistega ja äh, äh, valiti presidendi Igor Dodon ja annan sõna nüüd härra härra Äh, Soltusele, palun. suur tänu teile. kõigepealt sooviksin ma selle eest, et tänada selle eest, et andsite mulle sõna. Euroopa Parlamendi delegatsioon jälgis presidendivalimiste teist vooru ja rahvusvahelise jälgimise missiooni esindajal kohtus mõlema, <coughs> mõlema esindajaga valimiste päeval. Igor Dodon väljendas veendumust selle üle, et ta võidab valimised umbes saja tuhande häälega ja nagu me teame, eh, tulemused näitasid, et vahe oli väiksem kandidaatide vahel. ta hoiatas ka imelike pettuste ees, kuid eriti kaebas ta sellele, et äh, üliõpilased ei äh, saanud hääletada. ta äh, väitis ka, et see on diskrimineeriv, et üheksakümmend kaks hääletuspunkti olid avatud lääneriikides ja ainult kaheksa Venemaal. väga palju oli piike murtud selle üle, kumba kandidaati toetada ja Sando rõhutas, et äh, sotsiaalmeedia kasutamine äh, oli oluline toetajate leidmisel, kui ta tunnistas, et väga raske äh, oli võistelda paremini korraldatud vastaskampaaniaga ning ta, mm, ta märkis ära ka Moldova õigeusu kiriku rünnakud tema vastu ta eh, rääkis ka kokkuleppest eh, eh, proua Merkeliga võtta vastu Süüria pagulasi Moldovas, rääkis ka rünnakutest tema vastu, sest ta on vallaline ja lastetu. vaatlejad kinnitasid negatiivset taktikat, rünnakuid, seksistlikke rünnakuid ja soolist stereotüübide kasutamist tema suhtes. ja sotsialistid võtsid viiskümmend kaks protsenti hääletest ja proua Sandu võitis äh, natuke vähem kui neljakümne kaheksa protsendiga. hääletajate vahe oli kuuskümmend üheksa tuhat. valimiste teine voor oli, hääletuspäev oli rahulik ning äh, kõik toimis üle kogu riigi. hääletus, häälete lugemine toimus äh, korrektselt äh, ja äh, Moldova kodanikel oli siiski raske välismaal hääletada ja see oli tõsine probleem. Moldovlased pidid pikid vahemaid läbima, et lähima äh, hääletus, hääletus paigani jõuda, tihtipeale polnud hääletussedeleid ning seda peab rõhutama, et see polnud tõesti õiglane. tuleb õppida, sellest vastutavad ametnikud peavad kasutama kõiki võimalusi, muuhulgas elektroonilist hääletamist üle saja kolmekümne kaheksa tuhande kodanike hääletas välismaal ja kaheksakümmend kuus protsenti neist hääletas Maria Sandu poolt ja välismoldovlaste eh, osalus eh, kahekordistas eh, esimese vooru hääletussagedust. esimeses voorus oli palju läbipaistmatust kampaania finantseerimiseks ning meediaga manipuleerimist samuti täheldatud. see ei puuduta mitte ainult tegevusi, mis on seotud valimistega, vaid ka poliitiliste parteide finantseerimisega. selles valdkonnas on vaja tõsiseid reforme ning äh, valimiskampaania äh, vajab tõsist jälgimist. eriti just teises voorus äh, sai selgeks, et et kampaania finantseerimine ei puuduta ainult teist vooru. näiteks ei ole kindel, et kas kulukohustust, kulu teavitamisest piirangud, kulude kasutamise piirangud ei laienesid ainult esimesele või ka teisele voorule. ja Moldova võimuesindajad vaatasid üle kõik äh, rikkumiste äh, kohta tehtud märkused välismaiste vaatlejate poolt, igatahes täname kõiki kolleege, kes äh, selles meil missioonil osalesid, et konstruktiivse töö, koostöö eest, aitäh! Grazie, onorevole Soltes. La parola adesso all'onorevole. suur tänu ja nüüd annan sõna härra Korvin Mikkele no oli on Albaania, not, not on, not on Moldova. Albaaniast tahtsin rääkida, mitte Moldovast. aga sellega me oleme juba lõpetanud. delegatsiooni esimees, palun. suur tänu teile, esimees. mina usun, et eh, järeldused ja soovitused on tõesti olulised ja objektiivsed. ja nad tõesti annavad ülevaate sellest, mis eh, toimub. Eh, härra Šoltes ja kolleegid on teinud ära hea töö. tänan teie toetuse ja heasoovlikkuse eest ma arvan, et on oluline, täheldada seda, ja loodame, et valitud president toetab ka Euroopaga integreerumist, oluline on aru saada sellest, et poliitikud peaks käituma vastutustundlikult, rääkides olukorrast Moldovas see on riik, millel on olnud väga karm ajalugu ja see ei ole õige koht eh, poliitiliste deklaratsioonide tegemiseks eh, lihtsalt niisama. toetame endiselt Moldova Vabariigi tulevikus. ja on oluline, et eh, valitsus ja Eh, ühiskond eh, tunnevad seda toetust, Moldova ühiskond on endiselt lõhestatud ja nad tunnevad, et asjad ei liigu õiges suunas, sooviksin eh, tervitada täna toimunud kohtumist, peaminister Philip oli Brüsselis, külastas NATO peakorterit, kirjutas alla kokkuleppele Eh, avada Kishinaus eh, eh, NATO sidekontor, ma tahan rõhutada, et see on sidekontor ja mitte mingisugune baas. suur tänu, ütleb härra Breda. mõned lühikesed märkused. kõigepealt sooviksin tänada härra Šoltesit ja teisi delegatsiooni liikmeid mu esimene märkus puudutab äh, kampaaniat, äh, mida mõjutas äh, suur tasakaalutus finantseerimise ja meediategevuse osas. proua Maria Sandu, Euroopa Meele kandidaat, ei saanud Eh, piisavalt finantstoetust, eh, teda blokeeriti süstemaatiliselt eh, poliitilise ja administratiivse eliidi poolt, sest tema vastu ei olnud mitte ainult Doni piirkonna elanikud, vaid ka vaid ka praegune koalitsioon, sellega ma ütleks, et valimised ei toimunud hästi, sest äh, sest äh, see asi oli tõeliselt tasakaalust väljas. võisime lihtsalt konstateerida, et äh, näiteks Maria Sandu poolt ei olnud ühtegi valimisplakatit, nii et äh, ei tohi selliseid asju unustada. ning hääletuspäeval polnud paljudes valimisjaoskondades enam valimissedeleid. see näitab, kui äh, nigelalt olid valimised korraldatud, need ei ole valimised, mis oleks äh, hästi läbi viidud. kuidas on võimalik, et valimissedelid saavad otsa, äh, sedelid saavad otsa, ma pole elus, elu sees sellisest asjast midagi kuulnud. sellele peaks tähelepanu pöörama ning teiseks, äh, valitud president soovib assotsieerimisleppe tühistada. loomulikult erinevate meediaallikate ja erinevate poliitiliste mõjukate isikute äh, survel on ta öelnud, et ta nüüd mõtleb järele. aga isegi kui assotsieerimislepingut ei tühista, teeb ta kõik selleks, et äh, seda jõustataks. ta ütleb selgelt, et, et see on Moldova jaoks äh, rõhuv režiim ning räägib imperialismist, kapitali dolimeerimisest, see, selline kõne kuulub viiekümnendatesse, kui te vaatate tema programmi, tundub, et olete viiekümnendasse tagasi sattunud. nii et ei tohi usaldada seda presidenti, eriti võttes arvesse, et eh, Kišinau Euroopa-meelne koalitsioon eh, seda juhib valitsuse koordinaatoriks, ilma et ta oleks sealjuures teda vali-, tuntud, ta on oligarh nimega Plahotnik ja ta kavatseb teha sellele riigile võimalikult palju halba. see, seda riiki hakkavad juhtima kommunistid ja eh, oligarh kavatseb kontrollida seda, mis toimub äh, suhetes Euroopaga, seega tuleb need äh, soovunelmad maha matta, meil on vaja teist tüüpi eh, suhetele, eriti liikmesriikide poolt, kes tunnevad tõesti Moldova vastu huvi, eriti puudutab see Rumeeniat, kes endiselt eh, on blokeeritud oma tegevuses. olen väga pettunud sellesse, mis toimus. Need ei olnud eh, vabad valimised, vaid eh, väga ebaproportsionaalsed võit oli haletsusväärne äh, selle härrasmehe poolt ning äh, äh, me peame väga paljusid asja arutama nüüd selle Euroopa vastasega. ja ärgem unustagem, et kogu riigijuht tegelikult oligarh. aitäh! nagu näeme, on arvamusi pisut erinevaid. see on ilmselt normaalne ma ütlesin, et äh, arvamusi on erinevaid, ma kuulsin delegatsiooni esimehe ära äh, äh, Moldova delegatsiooni esimehe härrast ja sinu samuti. arvan, et meil on väga palju veel võimalik sellest rääkida ja kas soovid midagi lisada või aitab? palun jah, aitäh. ma ei ole mõningate härra Breta seisukohavõttudega nõus, jah. kandidaate oli kaks, nende taust oli täiesti erinev. ja suhted meediaga olid keerulised mm samuti oli meil võimalus spiikeriga rääkida hüüded saalist, mida kahjuks tõlk ei kuule. me ei saa neid inimesi ignoreerida, nad on ametlikud, kõik riigi kõrged esindajad ma räägin siin praegu lihtsalt majandusreformidest. mõned äh, asjad võiksid minna paremini. niisiis äh, jääme siis selle juurde. suur tänu kõigile ja meie tänaõhtune äh, kohtumine on lõppenud. järgmine kohtumine toimub viienda detsembri pärastlõunal. suur tänu ja head õhtut kõigile!